kallid kolleegid, tere kõigile, teeksin ettepaneku alustada meie tänast äh, komisjoni koosolekut, palun võtke kõik istet ja lõpetage oma omavahelised vestlused. nii, kui see on nüüd korras, siis esiteks päevakorra kinnitamine nagu viiendal aprillil me teatasime, siis vahetame punktid viis, mis räägib demograafilistest muutustest ja nende mõjust ühtekuuluvuspoliitikale. see on proua Essaia arvamus, selle me vahetame ära punktiga number üheksa, mis on komisjoni viies ühtekuuluvuse aruanne ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgne ühtekuuluvuspoliitika strateegia kui ei ole märkusi päevakorra kohta, siis on see kinnitatud, edasi juhataja teadaanded. mul oleks kuus teadaannet, esiteks meie koosolek on nähtav ka internetis, nagu ikka, teiseks pärast kuueteistkümnenda märtsi hääletust tööhõivekomisjonis esimene triloog härra Kastleri raporti kohta Euroopa äh, aktiivsena vananemise aasta osas toimub täna õhtul alates kolmveerand seitsmest. ja teile antakse regulaarselt teada vastavalt meie kodukorrale, kuidas need läbirääkimised edasi liiguvad. kolmandaks Äh, suulisest äh, ettepanekust ja ILO äh, teatisest. koordinaatorite koosolekul töötasime välja kompromissteksti nii suulise küsimuse kui ka resolutsiooni ettepaneku osas ja Nende kahe teksti kohta esitati, või vabandust, esimese teksti kohta viis muudatusettepanekut, kuuskümmend üks resolutsiooni ettepaneku kohta ja ja seega me ei saa seega teie äh, arutate kompromisstekste, milles leppisid kokku juba koordinaatorid. neljandaks, teil on äh, oma kaustas ka sekretariaadi raport, mis äh, tuleneb sellest, et meie komisjoni delegatsioon käis New Yorgis ÜRO-s ja seda veebruarikuus. viiendaks, teie kaustas on ühtlasi ka Äh, jällegi dokument, mille töötas välja meie kallis sekretariaat, infot, äh, mõtte vahetuse kohta ei siiski infodokument äh, mõttevahetuse kohta sotsiaalpartnerite ning vabaühendustega Euroopa Sotsiaalpakti teemadel. see mõttevahetus leidis aset kuueteistkümnendal märtsil see on kättesaadaval inglise, prantsuse ja saksa keeles. ja lõpetuseks tahaksin tervitada siin kahte uut kolleegi, kes täna siin aga kohal ei ole, nii et tervitan neid siis, kui nad kohale tulevad. nüüd koosoleku protokollide kinnitamine viieteistkümnendast, kuueteistkümnendast märtsist märkusi ei ole, seega on see protokoll kinnitatud. edasi neljas punkt siin peame vaatama läbi kompromiss, äh, muudatusettepanekud meie kolleegi Richard Falbri raportis, äh, mis räägib sotsiaalpoliitika tööhõive ja sotsiaalsete standardite edendamisest ning Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse välispoliitilisest mõõtest. härra raportöör, teil on sõna, aga kõigepealt soovib sõna Madame Moran lugupeetud proua esimees. kuna te rääkisite oma teadaannetest ja te ei näinud, et ma soovisin sõna, siis äh, tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et Regionaalarengu komisjonis on ko-, arutlusel kolm lõiget Sotsiaalfondi kohta ja tegelikult on see meie komisjoni pädevuses ja kuna mina olen Sotsiaalfondi teemade alaline raportöör, tahaksin väljendada oma vastuväiteid sellise käitumise kohta ja kas te palun äh, reageeriksite sellisele käitumisele meie kõigi nimel? vabandust, et ma äh, teil, äh, et ma vahel segan jah, loomulikult see ei jäänud mul kahe silma vahele ja olen juba algatanud vajalikud vajaliku menetluse selleks, et äh, olukord äh, korrigeerida. ja see puudutab just nimelt ühtekuuluvuspoliitika teemalist raportit. ja jõudsime kokkuleppele äh, selles osas, et milline komisjon ikkagi on sisulisest küljest selles osas pädev. proua Maisner, palun Ich wollte mich eigentlich erst äußern, wenn Herr Falber sich ma tahtsin sõna võtta sellepärast, et härra Falber palus sõna, nüüd te andsite mulle liiga vara sõna, tahtsin lihtsalt pärast härra Valbrit sõna saada. härra Kasa, kas teie soovisite midagi lisada? jah, ma ei saanud päriselt aru, sellest, mida te ütlesite ILO töökonventsiooni kohta, te ütlesite, et muudatusettepanekuid oli väga palju ja et me peame nendest lahti saama ja me teeme seda siis oma homses hääletuses. ei, selge, kas selgitaksite uuesti? vabandan, rääkisin vist liiga kiiresti, nii et selgitan seda siis aeglaselt. kui homme oleksime hääletanud kõikide muudatusettepanekute üle, siis oleks olnud oht, et äh, resolutsiooni ettepanek oleks kujunenud kaks korda pikemaks. kui komisjon tuleb välja resolutsiooni ettepanekuga pärast suulist küsimust, mis esitati täiskogul, siis vastavalt meie kodukorrale, ma ei tea, miks ja millistel põhjustel, aga igal juhul vastavalt kodukorrale on meil lubatud vaid tuhat viissada tähemärki eh, lehekülje kohta ja kokku neli lehekülge nii et kui me oleksime kõik muudatusettepanekud heaks kiitnud, mida oli roh-, kokku kuuskümmend üks, siis oleks meie resolutsiooni ettepanek äh, kujunenud kaks korda pikemaks, me oleksime ületanud kaks korda lubatud pikkust. ja seega koordinaatorite koosolekul äh, töötasime välja kompromissteksti, mis on teie tänase koosoleku kaustas, palun lugege seda tähelepanelikult. Teie koordinaator härra Samauri ka osales sellel koosolekul ja ka tema oli sellega nõus. seega, mõningad muudatusettepanekute autorid võtsid oma ettepaneku tagasi ja kui mõningate arvates on see nende muudatusettepanek just väga oluline, sellepärast et koordinaatorite koosolekul välja töötatud tekst seda ikkagi ei arvesta, siis võite need muudatusettepanekud esitada uuesti täiskoguks. kas vastasin teie küsimusele nüüd? jah, selge, väga hästi. kui äh, rohkem äh, esialgseid muid küsimusi ei ole, siis annaksin sõna raportöörile ja tänan teda tema kannatlikkuse eest. härra Faber, palun. suur aitäh, teen lühidalt sellepärast et eh, eelmistel koosolekutel tegelikult olen juba öelnud välja, mida ma oma raportist arvan, mida arvan muudatusettepanekutest. ja kui vaadata kompromissmuudatusettepanekuid, siis eh, Veronikaga leppisime enamikes neist kokku. ma olin ühe eh, proua Maisleri muudatusettepaneku vastu ja olen endiselt sellisel seisukohal Ah, ja, ja kui inimesed äh, hääletavad mulle vastu, siis mis siis ikka. Euh, proua Maisner, palun. jah, suur tänu. tegemist oli tõesti väga lühikese sissejuhatusega, ma olen rääkinud härra Falbriga, raportööriga ja oma fraktsiooni nimel kompromissettepanekute üle, mis meil on olemas, sest Äh, siin on rida kuni kompromissini G ja me oleme kompromissettepanekutega nõus. meil on probleeme kompromissettepanekuga F, sest me tahame, et meil oleks tagatud võrdne kohtlemine sotsiaalmudeli raames, Euroopa sotsiaalmudeli raames ja eriti selles osas, mis on tähtis töövõtja jaoks, aga teiselt poolt tuleb tagada konkurentsivõime ja ka majanduslik edu, sest me arvame, et need so-, peaksid omavahel koos olema, kuid kui me vaatame, ütleme, vaatame kompromissi F, siis seal on need asjad natukene teistmoodi, nii et eh, kus öeldakse, et mitte mingil tingimusel mulle see ei meeldi, seal võiks lihtsalt olla ingliskeelne sõna ei ehk not ja siis on meil probleeme veel kompromissettepanekuga seal on ka meie muudatusettepanekud ka sisse võetud, kuid mitte päris sellisel kujul, nagu me seda tahtsime, nii et meil oli sellega probleeme. me üritasime selles osas eelarve kokkuleppele jõuda, me ei jõudnud ja sellepärast liberaalidel fraktsioonil on siiski probleeme selle punktiga. aga muidu on asjad, nagu nad on ja mind natuke Äh, segadusse see, et te ütlesite, proua esimees, et kõiki muudatusettepanekuid ei saa sisse võtta. mina muidugi eeldasin, et me hääletame ikkagi kõik muudatusettepanekud üle või on ka, või on nüüd seda protsessi, menetlust muudetud siin ma ei ole nüüd kaustas olnud teksti kontrollinud, ma ei tea, kas see on seesama, mis enne, aga ma eeldan, et tavaliselt on meil siiski kõigepealt alustekst ja me teeme sellele muudatusettepanekud ja siis vaatame, millised lähevad läbi ja millised mitte. ma saan aru, et see ei tohi olla liiga pikk, aga põhimõtteliselt tuleks siiski lähtuda sellest, et muudatusettepanekutel eh, puhul ei ole meil mingi pikkuse piirangud, ainult et originaalraporti puhul on ähm, pikkusele piirang, aga lõpliku raporti puhul mitte proua Maisner, teil on täiesti õigus. tundub, et äh, teis on tekkinud väike segadus, sest et see piirang ei puuduta mitte seda päevakorrapunkti, vaid see rääkis ühest minu teadaandest, mis rääkis resolutsiooni ettepanekust, mille komisjonina esitame täiskogule hääletamiseks, aga teie äh, muudatusettepanekute osas, härra Falbri raporti osas, ärge muretsege, see käib ikka nii nagu alati, kõigepealt hääletame muud-, kompromissmuudatusettepanekud, kui need heaks kiidetakse, siis äh, nendega hõlmatud muudatusettepanekud langevad ära ja kui neid heaks ei kiideta, siis äh, hääletame vastavalt äh, meie kodukorrale õiges järjekorras, kümmet muudatusettepanekut. härra, palun proua Lopez-Fontanje. suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin jenom stručnou reakci. Hledání vyváž... Üks kiire reaktsioon minu poolt iga hinna eest tasakaalu otsimine viib meid lõpuks põrgusse. Euh, jah, ma ei tea, kas see on nüüd viide võib-olla piiblile, aga ilmselt on see, selle eesmärk ka suunata meie arutelu, siis nüüd on sõna ikkagi proua Lopez Fontanel. suur aitäh! kõigepealt tahaksin tänada raportööri, kes oskas ära kuulata teiste arvamused ning töötada välja väga head kompromissmuudatusettepanekud. ma saan aru, et ta ei taha seda raportit täielikult läbi vaadata, see tegelikult on kriitilise tooniga, see on kõigi arvates hea, kuid samas äh, kui me raporti heaks kiidame, ma loodan, et seda tehakse, peame ikkagi pöörama tähelepanu sellele, et töötajate õiguste kaitse ei ole esikohal liikmesriikides, ka paljudes teistes riikides ja on probleeme ILO konventsioonide järgimisega. samas on aga tähelepanu, on vaja tähelepanu pöörata sellele, et praeguses majanduskriisi kontekstis ei tohiks lahti öelda Euroopa sotsiaalmudelist, mis on viinud meid heade tulemusteni. võib-olla raportöör soovib Euroopa, Euroopa sotsiaalmudelit puudutavad muudatusettepanekut veelgi lahjemaks muuta, et ALDE kolleegid saaksid ka selle poolt hääletada, mind see ei häiri, aga see kompromissmuudatusettepanek on absoluutselt vajalik, sest et me peame säilitama oma Euroopa sotsiaalmudeli. ja tahaksin veel kord tänada raportööri ja kõiki kolleege, sest et kindlasti raport kujuneb väga heaks. Merci, madame Fontanier. Mais euh, si je vous comprends bien, ça signifie que en l'état. suur aitäh ja see tähendab, et te põhimõtteliselt toetate praegu muudatusettepanekut F praegusel kujul. Äh, jah, ütleb proua Lope Fontanje. kõigepealt nüüd proua Stanoka ja kes siis äh, veel? kõigepealt on proua Stanoka, palun. Yes, thank you, I am a shadow for, for the Greens uh, And... suur tänu, mina olen Roheliste variraportöör. ma tahan tänada härra Falbrit tema paindlikkuse eest. kui meil olid esimesed arutelud, siis ta ei tundunud väga paindlik olevat, aga Strasbourgis eelmisel nädalal oli meil väga viljakas kohtumine ja me jõudsime suurema osa muudatusettepanekute osas kokkuleppele meie eh, fraktsiooni muudatusettepanekud on kaasatud, eriti muudatus, kompromissettepanekusse A ja F ja G. nii et põhimõtteliselt meie toetame raportööri lähenemist. ainsaks erandiks on see, et me ei ole nii skeptilised äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni rolli osas ja kompromissettepanek F, mis äh, kutsutakse komisjoni üles tihedamale koostööle WTÜ ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ja on toodud näiteid selle kohta, kuidas oleks võimalik seda teha. see on väga hea ettepanek ja me loodame, et kolleegid toetavad seda. nii et õnnitlen härra Falbrit ja suur tänu, proua esimees proua Zimmer ja siis proua Moran, palun. ja oh, von meiner Seite. jah, suur tänu ka mina tahaksin kõigepealt öelda, et minu fraktsioon härra Falbri lähenemist selles raportis põhimõtteliselt toetab. ja ma arvan, et kompromissettepanekute puhul küll napilt õnnestus seda lähenemist ka säilitada ja ma saan küll aru, et raportöör läbirääkimistes kompromissi üle üritas ka hoolitseda selle eest, et eriti just äh, kogemused äh, ILO ja ILO direktiividega ei nõrgeneks ja et tulemuseks ei oleks mitte raport, kus igaüks üritab äh, nii-öelda oma huvid sisse kirjutada ja parlamendi kui sellise positsiooni selgelt välja ei tulegi. tahtsin seda ka veel kord öelda ja minu arvates just kompromissettepanek F on selline, mida me saame toetada küll mitte väga hea meelega, aga kui seda kompromissi veelgi lahjendatakse, siis ma kardan, et me peame hääletama selle vastu. kompromissettepaneku väljatöötamisse me polnud küll kaasatud, aga siiski äh, me arvame, et lõplikul hääletus on väga, väga tähtis ka meie hääl. Madame la Presidente. Madame Moran. proua Moran, kõigepealt äh, rääkisime eile Alessandro Serkasega ja ametiühingutega ning äh, konsultatsiooniprotsess oli väga edukas, samuti meie töösessioon. rahvaparteina oleme täiesti selle poolt, et hääletada kõikide kompromissmuudatusettepanekute poolt, sest et need hõlmavad ka meie muudatusettepanekuid ja hindan väga ka variraportööride vahelist koostööd, sest et tänu sellele jõudsime nüüd üksmeelele, mis on väga positiivne, see raport on meie jaoks väga oluline, et sotsiaalse Euroopa osas mingi edasiminek toimuks. suur aitäh, kui ei, siiski ma unustasin kellegi ära, Toomas Mann jäi täiesti vahele. nii et härra Toomas Mann, palun suur tänu, proua esimees, ma ei tunne, et te mind oleksite diskrimineerinud, aga kuna kõik naeratasid ja ka teie naeratasite mulle, olin ma veendunud, et ma olen nimekirjas. tahtsin kõigepealt Richardile täna, Richardit tänada tema töö eest. kui me võrdleme siin, et sada viiskümmend viis erinevat muudatusettepanekut tehti ja te töötasite nende najal välja kompromissi ja nagu sa ütlesid, see ei ole üldse mitte tee põrgusse, päris ka mitte päris taevasse, aga ma arvan, et tegemist on kompromissiga, kus me tegelikult näeme, et ka meie huvid on esindatud ja me oleme teinud, sinu juhatusel teinud suure sammu edasi variraportööridelt kuulsin ka, kui tore ja hea on see, et me leia-, leidsime ühised nimetajad ja on väga hea, et me ei leidnud selliseid õõnsaid kompromisse, väga tähtis on, et me toonitame siin Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO rolli ja on väga tähtis, et Euroopa sotsiaalmudel on siin toodud ja me toetame seda, aga me teame, et riiklikul tasandil tõlgendatakse seda erinevalt, see, tegemist on väga tähtsa varaga meil siin Euroopa Liidus. minu küsimus puudutab sotsiaalset vastutust ettevõtetes. ma loodan, et tegemist on vabatahtliku vastutusega, sest väga paljude ettevõtete puhul me nägime, et jah, on küll selliseid, mille puhul, millele tuleb survet avaldada, on ka teisi, kes on olnud väga edukad, sest nad on teiste mudelid üle võtnud. mõtlen siin eriti just väikese keskmise suurusega ettevõtteid, nende roll on eriti tähtis, sest nemad kannavad sotsiaalset vastutust. Nad äh, ütlesid, et nad on nõus vastutuse üle võtma, kuid nad ei ole nõus kandma sellega kaasnevaid bürokraatilisi tõkkeid. nii et ma loodan, et me tõesti suudame üksteiselt õppida ja et meil on piisavalt stiimuleid, piisavalt äh, präänikuid pakkuda äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja ka Rahvapartei, Richard, toetab väga paljusid sinu kompromissettepanekuid, nii et tõesti, me siin võime öelda, et äh, põrguga võime hüvasti jätta selle raporti puhul. Ähm. väga tore. nüüd proua Maisner, te juba saite sõna. tavaliselt äh, asjad nii ei käi jah, nii see on, aga tahtsin lihtsalt kahte asja öelda, ma kõigepealt unustasin enne raportööri tänada, seda peaks ikkagi tegema, on ju nii viisakas ja me jõudsime tõesti ka kokkuleppele, ma unustasin täiesti selle ära, sest mulle anti nii äkitselt sõna, nii et vabandust. mis puudutab kompromissettepanekut F, siis seal me peame veel läbirääkimisi pidama. nüüd ma ei oska öelda, kas küsimus on lahendatud või mitte, aga igal juhul annan uuesti sõna härra raportöörile, et ta kokku võtaks. kas soovite sõna? jah Ne, jah, siin on poděkovat všem, co vystoupili. Mám rado. ma tahaks lihtsalt tänada kõiki, kes sõna võtsid. mul oli väga suur rõõm kuulda seda, mida ma kuulsin. Alors... Euh, väga tore. tundub, et teinekord on aruteludest ka kasu. nüüd siis äh, lähme edasi ja homme äh, hääletame selle raporti üle. nüüd äh, viies päevakorrapunkt ja annan sõna proua Saiale.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 selge, tegelikult me ju vahetasime siin viienda päevakorrapunkti üheksandaga ära ja siis nüüd oleme üheksanda päevakorrapunkti juures ja annan sõna hoopiski proua Lope Fontaniele selleks, et ta räägiks komisjoni viiendast ühtekuuluvusaruandest ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgsest ühtekuuluvuspoliitika strateegiast see on raport, eh, mida me juba mainisime, meil on sellega eh, probleeme, siin asjad kattuvad, et seda niimoodi meeldivalt väljendada, eh, meil on probleemid Regionaalarengu Komisjoniga ja ma loodan, et raportöörid kokkuleppele jõuavad, sellepärast et muidu peavad seda tegema komisjonide esimehed, nii et proua Lope-Fontanier, teil on sõna selleks, et tutvustada meile oma arvamuse projekti. suur tänu, proua esimees ja ma tahaksin öelda meie komisjonile, et tõepoolest, ma olen pidanud juba mitu koosolekut maha raportööriga, regionaalarengu komisjoni raportööriga ja ma loodan, et mingeid probleeme ei teki. jätkan nüüd hispaania keeles. ühtekuuluvuspoliitika, millest on osa ka Euroopa Sotsiaalfond, nagu seda peegeldab ka viies aruanne panustab oluvalt majanduskasvu ning tööhõivesse ja võimaldab tagada jätkusuutliku majanduskasvu Euroopa Liidus. ühtekuuluvuspoliitika peab ka jätkuvalt mängima olulist rolli, eelkõige peab arvestama hetkeolukorraga, hetkel rohkem kui kunagi varem, arvestades majanduskriisi mõjusid oleme me näinud, kuidas paljud ettevõtted on lagunenud, kuidas töötuse tasemed on jõudnud rekordi äh, ligidale, on meil vaja tõelist ühtekuuluvuspoliitikat, meil on vaja ressursse kasutada tõhusalt ning neid peab olema piisavalt. kriisi tulemusena oleme nii mõndagi õppinud ning äh, sealhulgas ka seda, et Euroopa Liit peab ületama oma tasakaalu puudumise Euroopa Liidu sees, kui ta suudab, kui ta äh, soovib endale head tulevikku ja ühtekuuluvuspoliitika on üks võimalus, kuidas see eesmärk saavutada. Lissaboni strateegia äh, põhimõtteliselt ei töötanud ja praegu on rohkem kui kunagi varem vaja seda, et Euroopa Liidu strateegia järgmistel aastatel ehk siis kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ka tegelikuks töö, tegelikult töötaks Euroopa Liidu erinevad poliitikad peavad saavutama oma eesmärgid ning ühtekuuluvuspoliitika ei saa olla selles osas erandiks. ühtekuuluvuspoliitika peab olema prioriteetne, strateegiliselt defineeritud, ressursid peab äh, suunama täpselt sinna, et äh, eesmärgid ka saavutada, sellepärast on vaja ühtekuuluvuspoliitikast räägi-, rääkida teemavaldkonniti, tundub, et hetkel on see valdkond liiga killustatud. meil on vaja konkreetseid lahendusi konkreetsetele väljakutsetele järgmisteks aastateks, mis on kokku võetud ka strateegias kaks tuhat kakskümmend selleks, et investeeringud oleks tõhusamad, peab meie poliitika olema veelgi tõhusam ja see võimaldaks saavutada konkreetseid tulemusi, mida saaks ka konkreetselt mõõta ühtekuuluvuspoliitika peab olema üks Euroopa Liidu prioriteetseid poliitikaid ja peaks andma midagi juurde, juurde sellele, mida tehakse juba kohalikul, piirkondlikul ning riiklikul tasemel. regionaalarengu komisjon on valmis sisse võtma siia ka äh, kohaliku äh, taseme äh, võimuorganid ja see on minu arvates väga oluline. me peame võtma omaks tulemustepõhise lähenemise, selle jaoks on vaja konkreetseid selgeid eesmärke, mis on selgelt mõõdetavad, me peame defineerima, milliste näitajatega me neid mõõdame, aruanded, hinnangud peavad olema kõikehõlmavamad ka tulemuste osas. samas on vaja muuta süsteemi paindlikumaks, vähendada halduskoormust, mis hetkel lasub kõikidel nendel asutustel, mis teevad Sotsiaalfondiga koostööd sotsiaalfond on võimaldanud vähendada kriisi mõju VKE-dele ning töötajatele ja seega on sellel fondil väga oluline roll majanduskriisi vastases võitluses. kriis on järjest enam juhtinud meie tähelepanu sellele, kui väga on meil vaja ühtekuuluvuspoliitikat, mis eh, investeeriks piirkondade konkurentsivõimesse ning soodustaks tööhõivet tööhõivekomisjon peab keskenduma sellele, et soodustada töökohtade loomist ja selleks on vaja seda, et töötajatel oleks võimalik kohandada oma oskusi ja teadmisi turu uutele vajadustele. loomulikult on meil vaja äh, keskenduda ka rohelistele majandussektoritele ning innovatiivsetele sektoritele Euroopa Sotsiaalfond peab lisaks sellele keskenduma ka äh, uute ettevõtete loomisele, sest et kokkuvõttes uued ettevõtted ju loovad uusi töökohti ja just nimelt VKE-d on need, kes suudavad algatada uusi innovatiivseid projekte. nii et see oli kokkuvõtteks minu raporti sisu ja suure huviga ootan, milliste muudatusettepanekutega välja tullakse. proua Schröter, palun! Ähm, ja suur tänu. tänan raportööri, on väga selge, milline on tema eesmärk, aga tahtsin lihtsalt öelda, et mul on natukene probleeme selle tekstiga. nimelt ma ei leia siit teie eesmärke, sellel võib-olla on tõesti ka välised põhjused, sest see on liiga lühike, sest te pidite kinni pidama ridade arvust ja nii edasi. me oleme praegusel hetkel olukorras, kus see raport praktiliselt on sisuliseks aluseks äh, meie panusele nii üldisele määrus, üldise määruse osas kui ka raammääruse osas. ja ma kardan, et seda on liiga vähe, mis siin kirjas on. regionaalarengu komisjonis kolleeg äh, Piiber on väga konkreetse raporti koostanud äh, oma emakeeles äh, ta selle koostas ja oli suurepärane tõlge, küll nii hea ei olnud, kuid ta ütleb seal väga selgelt, et äh, punkt on selline, siin punktis on selline lähenemine ja selline on meie ettekujutus, meie eeldame, et sisu peaks olema järgne ja nii edasi. ja kui me seda Piiberi raportit vaatame, siis on täiesti selge, milline peaks olema tööhõivekomisjoni panus. jah, ma töötan mõlema küsimusega ja väga raske on selle üldise sõnastuse puhul mõelda, kuidas see sellesse teisesse raportisse üldse sobituks, nii et ma arvan, et me peaksime muutuma konkreetsemaks. ma ei usu, et see on vastuolus teie huvidega, aga see on kõikide äh, huvides, kõikide variraportööride ja ka komisjoni, äh, selle valdkonna komisjoni huvides, et me seda teeksime selleks, et jala ukse vahele saada, on väga tähtis, et me ütleksime, milline on töövõtja, tööandja roll. seda tuleb teha siin komisjonis, mitte kuskil mujal. ehk et me peame tõesti korralikult seetõttu jääma selle struktuuri juurde, mis on välja töötatud ja teiseks me peame arvestama ka sellega, et tegelikult ekspertteadmised on ka ju siin komisjonis. ma olen veendunud, et me saame teha koostööd, meil ei ole siin mitte mingeid siseli-, sisulisi vastuolusid, meil sise, sisulisi vastuolusid, me lihtsalt peame kuidagi nüüd omavahel need asjad kokku sobitama Teie olete siin keskendunud väga nendele inimestele, kes äh, äh, töötavad, kellel on vaja koolitusi, kes peavad kohanema uue olukorraga, kriisiga, reformidega ökoloogiliste muudatustega, ma toetan seda kõike, aga see suur edusamm viimastel aastatel võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu kooskõlas tööhõivepoliitiliste suunistega oli see, et me kirjutasime sisse kaks juhist. nimelt need on juhised, mis puudutavad inimesi väljaspool Neid juhiseid ehk, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on kirjas see, et me võitleme vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ja ne-, ja toetame neid, kes on kooli pooleli jätnud ja ma arvan, et see raport siin ei räägi täpselt nendest inimestest. ja kolmandaks, Euroopa Sotsiaalfond on see fond, mis lähtub äh, solidaarsuse põhimõttest, tegemist on väga tähtsa tõukefondiga ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, see, mis meil on olemas, on, on väga hea. ja majandus- ja sotsiaalkomitee on juba väga hea raporti koostanud, samamoodi nagu uuringu. seal on väga konkreetselt sõnastatud, mida tuleb teha ja ma arvan, et selle kõik peaksime üle võtma, sest muidu see Sotsiaalfondi raportis ei kajastu. ja viimane märkus, see on ka minu jaoks tähtis, sellepärast et see kattub ka naiste õiguste komisjoniga. nimelt, et me peaksime mõtlema ka sellele, et ka naised on äh, tööturul väga tähtis osa, nad on võrdne osa, nad peavad saama oma töö eest võrdset palka et neid ei tohi diskrimineerida ja nüüd oleme just saanud komisjonilt uuringu, kus öeldakse, et väga paljudes liikmesriikides ei arvestata selle küsimusega, naiste küsimusega, kuigi struktuurifondide üheks eesmärgiks on just äh, sotsiaalse võrdõiguslikkuse tagamine. Euh, suur aitäh, lugupeetud aseesimees, aga komisjon peab ikkagi oma arvamust äh, avaldama ma siin mitte ei ürita kaitsta proua Lope Fontanjeed, me kõik teame, kui raske on midagi teha, kui on piiratud meie arvamus äh, paari reaga või mis iganes. aga proua äh, Lope Fontanje, te ütlesite sissejuhatuses, et teil oli toimunud see positiivne kontakt äh, härra Pfeifferiga äh,, härra Piiperiga aga te ei öelnud, et millised olid konku-, konsultatsiooniprotsessi tulemused. nii et kas ta siis kustutab ära need raporti osad, kus räägitakse küsimustest, mis on meie ainupädevuses? eesmärgiks on ikkagi see, et need lõiked ei oleks üldse eh, seal raporti osas sees, mille üle hääletab regikomisjon. proua Lope-Fontanier, jah, loomulikult äh, me mõistame kõik komisjonide huve. üks küsimus on see, et ma rääkisin härra Piiperiga, et meie suhted on head ja nii edasi. nüüd teine küsimus on see, et tuleme välja omaenda raportiga, kus on meie omaenda järeldused, mis ei ole ilmtingimata samad, mis härra Piiperi omad. nii et äh, sellest äh, peame siis nüüd järgnevatel päevadel rääkima. ühesõnaga, olete tihedas kontakt, kontaktis? regionaalarengu komisjonil ei ole vaja siin üldse oma nina toppida sotsiaalfondi küsimustesse. jah, see on iseenesestmõistetav. kõigepealt äh, järgmine kolleeg, tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri. mina olen äh, ALDE variraportöör, tegemist on hea ettepanekuga, siin tuleb kindlasti teha vahet erinevate komisjonide pädevustel, soovitused viienda aruande kohta on väga olulised praeguses finants- ja majanduskriisi kontekstis ning neid tuleb kasutada võimalikult laialt ära selleks, et taastada võimalikult kiiresti Euroopa Liidu majanduskasv ning ühtlasi töökohtade loomine. siin raportis on näha, et ühtekuuluvuspoliitika peaks liikuma teatud suunas selleks, et e-, eemaldada erinevad ähm, sotsiaalsed eraldusjooned, et äh, samuti mitte lubada töötusel veelgi kasvada. kindlasti on vaja parandada ka Euroopa Sotsiaalfondi ning Regionaalarengu Fondi vahelisi sünergiaid ja tahaksin lisada, et äh, sellised sünergiad või seosed peaksid äh, kaasama ka põllumajandusfonde ja samuti Euroopa Liidu horisontaalseid programme. on vaja konkreetsemat tegevust, näiteks taastuvenergia, hariduse, väljaõppe, teadus- äh, ja innovatsioonitegevuse valdkonnas, samuti äh, vaid sel viisil läbi koordineeritud tegevuse, väga sihipärase tegevuse toetudes peamistele prioriteetidele, on võimalik tagada see, et ühtekuuluvuspoliitika oleks edukas, tõhus ja võimaldaks saavutada ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid ja kokkuvõtteks tahaksin lisada, et minu arvates on väga oluline partnerluspõhimõtte tugevdamine ja see peaks kaasama rohkem ka piirkondlikke ja kohalikke taseme võimuorganeid ning ka sotsiaalpartnereid, seda selleks, et äh, võimalikult hästi lahendada kõik väljakutsed, mis on tõstatatud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. suur aitäh! ja suur aitäh ka selle eest, et mul oli võimalus kuulata teid äh, minu emakeeles, suur rõõm oli seda kuulda proua Zimmer ja nüüd edasi siis äh, härra Toomas Mann. ja no kurz von meiner Seite jah, ainult hästi lühidalt minu poolt ka. mina toetan kõiki neid püüdlusi selles suunas, et meie valdkonnakomisjonina võtaksime vastutuse konkreetsete definitsioonide eest, eriti selles osas, mida me ootame tulevikus Euroopa Sotsiaalfondilt ja et me ka Regionaalarengu Komisjonile väga selgelt selle välja ütleksime ma olen otse lo-, loomulikult meie koostöö poolt, ma pakun seda ka välja. see, mis nüüd meile on siia esitatud, äh, saan aru, et piiratud oli tähtede arv ja ridade arv, aga nüüd muudatusettepanekutega on meil võimalik seda raportit äh, paremaks muuta, selgitada, lahti kirjutada ja olen nõus kolleeg Schröteriga, et me peame tegema väga konkreetseid ettepanekuid. sellepärast, et äh, ka need üldised selgitused, mis siin kirjas on, nagu tulemused, ESF-i eh, e eh, tulemused ka meetmete kasutamisel, ka kõige selle puhul tuleb näidata, millises suunas me liigume, milliseid tegureid on vaja, mida tuleb ära teha. selleks, et me saavutaksime tõesti need tulemused, mis vastaksid meie eesmärkidele, eesmärkidele, mis on eh, sotsiaalfondi jaoks kirja pandud ja siis on võimalik kõiki neid eesmärke ka läbipaistvalt ellu viia. tahaksin veel viidata sellele, et see üks nõue solidaarsusele, mis räägib ka vaesuse platvormist, et ka siin tuleb meil luua vajalikud eelised selleks, et me uue ESF-i raamistiku puhul arvestaksime ka sellega, sellepärast et muidu kõik need eelmisel aastal tehtud avaldused aastal vastusevastase võitluse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusel aastal välja öeldi, et need kõik jäävad õhku rippuma. nüüd tuleb tõesti asuda sõnadelt tegudele härra Toomas Mann ja siis edasi proua Edith Bauer, palun. jah, suur tänu. tahtsin tänada proua esimees Veronikki selle võimaluse eest äh, teha kaastööd sellise raporti väljatöötamisel. Veronique ütles selgelt, et me tahame selgelt välja öelda, mis on eesmärk. eesmärk on välja töötada uus raamistik äh, Euroopa Sotsiaalfondile. jah, me teame, raportööri töö ei olnud lihtne, sellepärast et tõesti ainult piiratud tähtede arv oli lubatud äh, me peame tõesti mõtlema, milline on ESF-i eesmärk, sest seda ei ole siiamaani väga selgelt välja öeldud ja me peame endale aru andma, et selle fondi eesmärk on teistsugune kui teistel tõukefondidel. on väga tähtis, et me nüüd rohkem keskenduksime kindlatele küsimustele ja mõtleksime, kus me praegu oleme, kuhu me oleme jõudnud ja kohe kindlasti on meie raportööriga võimalik ka veel konkreetsed asjad paika panna ja nüüd see tõsiasi, et ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul need eesmärgid paremini tuleksid välja, on asi, mille osas me oleme ühel nõul ja meil on olnud ka siin valdkonnakomisjonis terve rida algatusi, millest lähtuda. nüüd see eelmise aasta kampaania, kus me võitlesime vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. seal oli meil terve rida kohtumisi, foorumeid, jah, me saame nüüd öelda, et meil on nüüd olemas kõik need võimalused, mis eelmisel aastal välja töötati, sellepärast et meil on siin Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid tahaksin teile meenutada, et kõik need esimesed arutelud, mis meil siin komisjonis toimusid, olid sellised, kus me ütlesime, et oh issand jumal küll, regionaalfond tahab nüüd kõik ühte patta panna, meie aga seda ei taha ja selles osas on Elizabeth Schröteril õigus, me peame looma tõesti võimaluse välja tuua, kes vastutab millise valdkonna eest ja milline kurss peaks olema Euroopa Sotsiaalfondil. olen veendunud, äh, olles rääkinud kolleeg Piiperiga, et koostöö kujuneb vilja naljakaks ta tõesti mitte midagi pea peale ei keeranud, nii et alustalad on väga head, lähtepositsioon on hea. nii selle raporti puhul kui ka teiste raporti puhul meil tõesti on väga suured võimalused, sest me lähtume vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend, me teeme koostööd ja me peame võtma üle selle, mis on teistes valdkonnakomisjonides juba välja töötatud. ja see tähendab seda, et meil on vaja võimalikult selgelt välja tuua see, mida peaks Euroopa Sotsiaalfond Euroopale andma ja tõesti kõik peavad siin sinna oma panuse andma. ja me peaksime mõtlema nüüd, mis on meie valdkond, näiteks eh, kooli poolelijätmete noorte määr, näiteks meil Saksamaal on võimalus teatud programmi kaudu eh, meetmeid rakendada ettevõtetes eh, uuesti või edasi koolitamaks välja noori. ja see on selline programm, kus tõesti kohalikud omavalitsused ei pidanud raha investeerima, kogu vajalik ähm, summa tuli Euroopa tõukefondidest, nii et sellised mõtted tuleb ka oma muudatusettepanekutega sisse kirjutada ja tõesti, Veronika, me peame tõesti ütlema, et meil on olemas siin kõik, mida me vajame, Euroopa Sotsiaalfondile tuleb selge tulevik äh, välja töötada, selge tulevikuvisioon ja ma arvan, et siin me kõik oleme selles osas ka ühel nõul. meil on siin väga palju liikmeid, kes on mõlema komis-, mõlemas komisjonis liikmed, nii et ma arvan, et meil on võimalik väga palju ära teha. suur aitäh, proua Edith Bauer ja siis palun härra Serkas. Önök asszony, néhány rövidke megjegyzést szeretnék tenni a vélemény. suur aitäh, teen paar lühikest märkust selle raporti kohta või selle arvamuse kohta. kui me räägime siin ühtekuuluvuspoliitika tulevikust, siis kindlasti tullakse välja veel mitmete erinevate dokumentidega, aga minul on siin oma arvamus, mis on päevakorras homme ja sel samal põhjusel ma täielikult mõistan, kui suured on siin piirangud, kui raske on nendest kinni pidada, nagu Veronika just ütles. siin on ka piiranguid, mis tulenevad äh, tugevdatud koostööst näiteks kui me võtame väikeettevõtte ja institutsiooni, siis on vaja erinevaid fonde selleks, et aga äh, töökohti luua, on vaja kasutada just nimelt sotsiaalfondi. nii et peab olema võimalus kasutada integreeritult erinevaid äh, meie käsutuses olevaid vahendeid. ei tohiks tulevikus kõiki neid eritegevusi täielikult lahku lüüa kõike ei saa kogu aeg käsitleda eraldi, ei ole alati võimalik võtta siin vastu nii ja niisugused otsused ja mõnes teises komisjonis jälle teised, see võib osutuda problemaatiliseks. aga põhimõtteliselt äh, tuleb kindlasti esitada muudatusettepanekuid äh, selleks, et äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend kohta peab äh, kaaluma seda, kui äh, suuresti strateegia kaks tuhat kakskümmend vastab ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele, kas need on omavahel kokku langevad, kas Euroopa Sotsiaalfond on isegi laiem kui strateegia kaks tuhat kakskümmend või on see vastupidi? mulle tundub, et see on ikka vastupidi. härra Serkas, palun ja sellega on sõnavõtjate nimekiri lõpetatud. suur tänu, proua esimees, teen lühidalt, paraku meie fraktsiooni variraportöör siin kohal viibida täna ei saa, aga meie oleme põhimõtteliselt sellisel seisukohal, et me toetame proua Lope Fontanier arvamust siin on täiesti selgelt välja toodud ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa Sotsiaalfond, millised on selle erinevused, mil määral on see olnud edukad ja kindlasti siin võitlus artikli viiskümmend osas osutub väga tuliseks ja proua Lope Fontanier on välja toonud selle, kuidas Euroopa Sotsiaalfondil on väga konkreetsed ülesanded, tegemist on elutähtsa instrumendiga sotsiaalse integratsiooni osas. aga kõik eeldab, et tulevikus avaldatakse väga suurt survet selleks, et Euroopa Sotsiaalfondi kuidagi muuta või ümber teha, ja juba sellest raportist alates peame suurt tähelepanu pöördama sellele, et ei pöördutaks ära sotsiaalpoliitikast. loomulikult ka kõik teised eesmärgid on täiesti õigustatud, aga, ja ka need on osa ühtekuuluvuspoliitikast, aga siin ühtekuuluvuspoliitika all on ikkagi sotsiaalfond, see on üks selle eripära, ühesõnaga teil on täielikult meie toetus, kindlasti ootab meid ees väga raske võitlus Äh, selle vastu, et kuidagi tagauksi pidi üritaks, üritataks siia lisada äh, mingisuguseid teisi aspekte, suur aitäh! väga hästi, nüüd äh, proua raportöör, kas soovite veel kord sõna? ja teen väga lühidalt, tahaksin tänada ka variraportööri ja ma olen täiesti teadlik sellest, et see tekst on üsna üldsõnaline, sest et see on lihtsalt nii lühike aga ka isegi nii lühikeses tekstis on võimalik mitmed olulised aspektid välja tuua. ja loomulikult loodan kõikidele fraktsioonidele selleks, et teksti paremaks muuta, et oleks selge, millised olulised küsimused siin peavad kindlasti sees olema meile kui sotsiaalkomisjonile, ilma et me aga kuidagi seda siin piiraks, nii et võite siin minu arusaamisele loota, kindlasti jõuame hea tekstini. suur tänu ja kuna kõik soovite muudatusettepanekuid esitada, palun teha seda enne kella poolt kuut, üheksateistkümnendal aprillil. ma vabandan, et see tähtaeg on nii äh, lähedal, aga see tuleneb Regionaalarengu Komisjoni soovist mitte äh, hakata ühtekuuluvusfonde äh, läbi vaatama liiga hilja, nii et meie, see on ju meie ühine mure. nii et muudatusettepanekuid ja kompromissettepanekuid äh, arutame kahekümne neljandal mail, mis tähendab seda, et äh, muudatusettepanekuid saab esitada vaid prantsuse ja inglise keeles. vabandan, ei, üheksateistkümnes aprill kahekümne neljas mai, siis aga ühesõnaga me ei räägi muudatusettepanekutest eraldi, enne kui ei ole kompromissmuudatusettepanekuid, nii et kahekümne neljanda mai hommikul arutame kompromisse, pärastlõunal hääletame ja Regionaalarengu Komisjon äh, ütleb oma arvamuse välja kahekümne kuuendal mail ja ma loodan, et äh, juba ammu enne seda oleme me lahendanud igasuguse pädevuse kattumise probleemid. nüüd jõuame kuuenda päevakorrapunkti juurde tegemist on proua Jean Lamberti raportiga kasutatud umbkütuse radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta, meil on kolmteist muudatusettepanekut. vabandust, need osutusid vastuvõetamatuks, sellepärast et äh, sisuline pädevus on siin teistes komisjonides ja mitte meil nii otsustati vastavalt kõikide osapoolte nõusolekule. proua raportöör, annan teile sõna selleks, et saaksite tutvustada kompromissmuudatusettepanekuid. palun. Euh, ma saan aru, et siin on asendaja, proua Kornelissen asendab äh, raportööri um,. Ähm, jah yeah,, Jean Lambert jah, Jean Lambert ei saa siin täna olla ja ta palus äh, mul ennast esindada. Äh, ta valmistab, valmistas mind ka selle teemaga seoses natukene ette. raportöör tahaks tänada kõiki variraportööre väga positiivse koostöö eest ning äh, kasulike arvamuste vahetuste eest. ja ta vabandab, et ta täna siin ei saa olla. Ähm, praegusel hetkel Jaapani sündmused seavad kahtluse alla ohutuse, on ääretult äh, oluline meeles pidada seda, et äh, see dokument ja muudatusettepanekud esitati esitati enne katastroofi ning raportori eesmärgiks oli välja tulla arvamusega, mis äh, ei puuduta tuumaenergiat üldiselt, vaid keskendub esmajoones äh, töötajate ohutusele ja tervisele. Äh, me tahaksime tänada variraportööre selle eest, et nad seda suunda toetasid. kompromissmuudatusettepanekud räägiti läbi artikkel üheksa osas, artikkel kaheteist osas läbipaistvuse küsimuses ning lisaks artikkel neli osas ka hiljuti, mis puudutab puudutab ajakava. Äh, raportöör püüdis võimalikult äh, laiapõhjalise konsensuseni jõuda äh, ning hõlmata erinevate fraktsioonide ettepanekuid oma kompromissettepanekutes mõned suulised muudatusettepanekud esitati äh, samuti äh, nädala alguses. me tahaksime tänada äh, teid teiepoolse toe eest, eriti mis puudutab direktiivi reguleerimisala laiendamist, hõlmamaks kõik töötajad, kes käitlevad radioaktiivset materjali ja tuumkütust ja äh, see aitab äh, ähm, katta äh, erinevad ohud ja riskid, millega kasutatud tuumkütus ja radioaktiivsed materjalid seotud on. ma ootan pikisilmi teie kommentaare, aitäh! Muito obrigada. E então eh, temos aqui duas inscrições. proua Figueiredo, palun kõigepealt proua Maister soovib sõna. seekord ei tee seda sama viga nagu eelmine kord ja tänan kõigepealt raportööri selle raporti eest. tõesti, selle, see arvamus siin on väga plahvatusohtlik, eriti mõeldes sellele, mis toimus Fukushimas ja me tõesti peaksime üldiselt selle küsimuse ära reguleerima ja me tõesti kõik äh, vaataneme nüüd väga täpselt, mis me siia kirja paneme, kuidas me öö, äh, kohtleme töövõtjaid, kuidas korraldada töövõtjate kaitsmist ja nii edasi. ma leian, et tegemist on väga hea raportiga, mulle väga meeldis see arvamus ja mõeldes ja vaadates nüüd neid viimaseid kompromissettepanekuid, mis puudutavad äh, artiklit neli lõige kaks, seal oli meil enne probleeme, kas see peaks olema ähm, ohutus tagatud saja viieks või kahesaja viiekümneks aastaks, see uus sõnastus on palju parem, seal on kirjas, et nii kaua, kui nad on ohtlikud äh, äh, inimestele, loomadele ja taimestikule, nii et see on väga hea ja siis veel ka muudatusettepanek kakskümmend kaheksa on väga hea, nii et minu fraktsioon toetab neid. tahtsin veel tulla kolme punkti juurde lühidalt. esiteks proua Lämbert raportöörina. mul on siin probleeme muudatusettepanekuga kakskümmend üks, kus räägitakse äh, võla usaldamisest ja vastutusest, sellega on mul probleeme ka muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kus räägitakse et finantsvahendid ja personal peab olema tagatud kuni saja viiekümneks aastaks. ma ei tea, kas me üldse saame seda otsustada, me võime küll öelda, et me soovime seda, aga me ei saa nõuda selle tagamist. see ei lähe niimoodi, nii et kahekümne üheksanda vastu hääletan mina, sest minu arvates ei ole see praktiliselt teostatav, isegi kui me seda sooviksime. ja siis veel muudatusettepanek kaheksakümmend üks kus räägitakse sellest, et jäätmeid võib hoiustada ainult nendes liikmesriikides, kus nad tekkisid ja minu arvates Euroopa Liidu siseselt ja otse loomulikult võime me öelda, et saastaja maksab põhimõtet kasutama ja see oleks ka loogiline, kuid äh, geoloogiliselt on erinevad liikmesriigid erinevad ja tõesti oleks hea, kui meil oleks tulevikus lõpliku hoidla seda ju praegusel hetkel meil veel ei ole. ma saan küll aru, et jah, kui meil on kahepoolsed või mitmepoolsed kokkulepped äh, ja meil on olemas lõplik hoidla, siis võib-olla saaks selle asja ka ära reguleerida. minu jaoks on väga tähtis, et jäätmed oleksid turvaliselt ladustatud. sellepärast ei ole ma nõus muudatusettepanekuga kaheksakümmend üks teistsugune on olukord muudatusettepanekuga kaheksakümmend kaks, jah, ma tean, et mõeldakse, et kas meil äkki võiks olla Venemaal lõpuhoidlad ja et me võiksime Venemaaga mõne kokkuleppe sõlmida, kuid Venemaa ei ole Euroopa Liidus ja seega ei ole ta ka kohustatud meie äh, õigusest kinni pidama. jah, seal küll soovitakse tõesti ohutusalal küll tööd teha, kuid praegusel hetkel me ei saa olla kindlad, et seda tehakse, nii et sellepärast ei või see lõplik hoidla olla väljaspool Euroopa Liitu. ja lõpetuseks tuleb veel öelda, et me ei peaks seda kõike reguleerima mitte Euratomi kaudu, vaid parlamendil peab tulevikus olema ohutusstandardite osas oma sõna kaasa rääkida, eriti pärast Jaapani katastroofi on kõik nõus sellega, et on tore, kui võimalikult paljud osapooled selle küsimusega tegelevad, aitäh! Eh, suur aitäh. Ruta Steinruck, palun. Äh, suur tänu raportöörile, kes on tõesti väga põhjaliku raporti koostanud, tahan tänada ka komisjoni esimeest, kes veel eile pidas läbirääkimisi muudatusettepanekute osas. ja ma arvan, et Äh, need läbirääkimised viisid meid väga palju ka edasi. siin oli nüüd ka muudatusettepanekuid, mida nimetas ka proua Maisner, äh, mille meie siis tegime tööstuskomisjonis mina oma fraktsiooni nimel võin öelda, et meie toetame raportit ja ka kompromissettepanekuid, sest meie ühine huvi tuleb selgelt välja, et töövõtjate kaitse peab olema prioriteetne küsimus ja seda äh, tuleb äh, ja kui me seda välja töötame, tuleb mõelda ka pikaajalisele perspektiivile ning vastutusele. keegi peab vastutuse võtma ja ma ei tahaks siin küll mitte mingeid piiranguid sisse viia Jean Lamberti raport on väga heaks lähtepositsiooniks äh, liikmesriikidele selleks, et välja töötada võimalikult kõrgeid tervisekaitsestandardeid ja otse loomulikult ettevõtted peavad kandma nii kulusid kui ka vastutama ja liikmesriigid peavad tagama kontrollide läbiviimise. ma loodan, et homme hääletusel me hääletame kõik väga ühtemoodi selleks, et me saaksime anda tugeva signaali väljapoole. Eh, järgmised kaks sõnavõtjat või siiski enne tahaksin täpsustada, mida ütles juba meie esimees proua Peres kõige alguses, esitati rida muudatusettepanekuid, mis ei olnud vastuvõetavad selle pärast et need puudutasid aspekte, mis ei ole meie komisjoni äh, pädevuses viis, kuusteist, viisteist, kuuskümmend neli, kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks olid need muudatusettepanekud. Need olid seega vastuvõetamatud, sellepärast et need ei puudutanud meie komisjoni pädevust ja nüüd edasi annan sõna järgmisele variraportöörile, palun äh, härra Hendel suur tänu, tahaksin kõigepealt öelda, et see raport, mis meile on esitatud, loodetavasti võetakse suure häälteenamusega vastu, sellepärast et tegemist on suurepärase tööga. ja meie muudatusettepanekud on sarnased tihti raportööri muudatusettepanekutega ja me tahame nende muudatusettepanekutega näidata, kui palju me seda raportit toetame. teiseks, minu arvates on väga tähtis ka see, et õiguslik alus tulevase direktiivi jaoks on laiendatud, sellepärast sellepärast et niimoodi on meil võimalik parlamenti rohkem kaasata. eriti see viide siin Euroopa Liidu toimimisele ja ka viide raamdirektiivile kaheksakümmend üks äh, mu-, selles tekstis, kus, mida me peame otsustama, siin räägitakse töövõtjatest ähm, kes mitte kogu aeg ei puutu kokku radioaktiivsete ainetega, lihtsalt räägitakse siin ka inimestest, kes võib-olla jäätmetega kohati ainult kokku puutuvad ja ka nende kaitse on väga tähtis. ja siin on veel üks asi, mida tahaksin mainida ja ma loodan, et te toetate minu muudatusettepanekut, nimelt muudatusettepanek üheksakümmend. mina leian, vähemalt minu kogemused näitavad, et kutsehaiguste puhul või varajaste pensionile minekute puhul kutsehaiguste tõttu on vaja laiendada äh, põhjusi ka äh, selles osas, et kui on kokku puudetud radioaktiivsete ainetega. see tõestamine on olnud väga raske, eriti praktilises elus, eriti siis, kui kokkupuude jäätmetega toimus aastakümneid tagasi. seepärast teen muudatusettepanekus üheksakümmend ettepaneku, et töödokumente tuleks säilitada viiskümmend aastat ja et seda tuleb teha tööandjast sõltumatus institutsioonis ja tagada tuleb ka andmekaitse. ma arvan, et niimoodi me annaksime tuta-, tuhandetele töövõtjatele õiguse hiljem ähm, nõuda õigusi. Muito obrigada. Então, finalmente, o nosso colega Tomás Mendes. Toomas Mann, palun. jah, suur tänu, meil on tegemist tõesti väga tähtsa alusega, mis on natukene teistsugune sellest, mille me arutasime eelmisel nädalal Strasbourgis, siis me rääkisime tuumapoliitikast ja sellest, kui tähtis on äh, kindlate tähtaegade paikapanemine. ja siis me nägime juba, kui suured on erinevused. mõned esindavad majandushuvisid ja leiavad, et majandushuvid on kõige tähtsamad ja et äh, ohutusküsimused ei ole nii tähtsad ja et Euroopa Parlamendil ei ole võimalik kokkuleppele jõuda, seda oli väga hästi näha. kogemused erinevates liikmesriikides on erinevad, sellepärast ei läinud ka ükski resolutsiooni ettepanek läbi. mõnedel oli sellest väga kahju, paljud kurjad kodanikud helistasid meile, ütlesid ka välja oma arvamuse ja see kõik näitab, et meie arvamused on erinevad. volinik Oettingeri ma nüüd küll ei kadesta, kui ta nüüd üritab ühtset Euroopa lähenemist välja töötada, sellepärast et erinevused on nii suured aga põhimõtteline seisukoht on see, et kuidas me üldse vaatame seda valdkonda ja sinna juurde kuulub nüüd ka see, millega tegeleme meie siin valdkonnakomisjonis, ehk et äh, kuidas kaitsta neid inimesi, kes töötavad selles valdkonnas, neile ei saa öelda, et noh, see tuumajaam pandi nüüd kinni, vaata ise, kuidas edasi saad elatud. jah äh, need inimesed siiski loodavad ka, et on teatud äh, turvavõrgustikud, millele nad saavad toetuda nii et ma arvan, et see, mida meie saame teha, on see, et me mitte ainult ei aita nendel inimestel elada ja üle elada, vaid me ütleme, et neil on ka tagatised, kuid kes annavad need tagatised nii et siin tulebki nüüd küsida, et mida teha vastutusega. vastutuse küsimus on minu arvates äärmiselt tähtis ja ma loodan, et selles osas me homme jõuame kokkuleppele. ja teiseks, et meil oleksid reguleerivad asutused, mis saavad sekkuda, mis mitte ei ütleks või lohutaks, et jah, kõik ei ole nii hull, kui arvate. Jaapan näitas väga hästi, et asjad on tegelikult veelgi hullemad ja praegu käigus olevad tuumaelektrijaamad ja sealsed ohutusnõuded, kolleeg Hendel, te teate väga hästi, et meie koduriigi tuumajaamad ei saa iial anda seda tagatist, et ütlevad, et eh, midagi ei juhtu. siis kuuluvad siia transporditöölised, turvateenused, inimesed peavad tõesti teadma, millest me siin räägime. Jaapanis oli väga palju vabatahtlikke, kes eh, vabatahtlikult andsid ennast üles seda tööd teha aga kõikide nende puhul tuleb meil mõelda sellele, et nende inimeste tervis oleks kaitstud. ja nüüd räägitakse, et siin hakatakse tuumaelektrijaamasid ehitama nendesse piirkondadesse, kus geoloogilisi probleeme ei ole, kuid see on ka vale lähenemine, see nii ei saa ka seda asja lahendada. minu arvates on väga tähtis, et meil oleksid dokumendid, mida säilitatakse võimalikult pikalt, selleks et eh, hiljem on võimalik vastutusele võtta need, kes ei ole oma tööd korralikult teinud. ja ma loodan, et me nüüd ühiselt eh, jõuame kokkuleppele, mõeldes sellele, mida me siin oleme arutanud ja et me homme saame ka korraliku otsuse vastu võtta. sest äh, siin on tõesti kümneid tuhandeid inimesi, kes on oma elu ohverdanud ja neile tuleb öelda, et te olete ohututes turvalistes kätes, te olete kaitstud, me viime sisse kontrollid ja korraliku järelevalve ja loodan, et homme leiame lahenduse. suur aitäh, ma ei tea, kas äh, proua Kornilsen soovib veel kord sõna? uh,? Yeah, just very... ja ma teen väga lühidalt äh, Loomulikult ma edastan äh, kõik komplimendid äh, proua Lambertile. suur aitäh teie mm, toetavate sõnavõttude eest. vastaksin lühidalt proua Maisnerile jah, nagu äh, proua Figureido ja äh, veel kolleeg ütlesid, siis kaks äh, muudatusettepanekut, millega teil probleeme oli, ei olnud vastuvõetavad ja see tähendab, et nende üle ei hääleta. Ähm, minu assistent, assistent ütles, et need jäävad, et tuleb hääletada. ei, siiski mitte kakskümmend üks, selle puhul me peame hääletama ja meie arvates on tegemist ääretult olulise muudatusettepanekuga, eh, sest eh, see puudutab tõesti vastutuse küsimust, see põhimõtteliselt tähendab seda, et me eh, tagame selle, et keegi vastutab ka allhangete ja mitmekordsete allhangete puhul. tervishoiuohutus küsimustes peab keegi alati olukorra eest vastutama ja seetõttu ma loodan, et muudatusettepanekud kakskümmend üks toetavad kõik Eh, seda ütles ka proua Steinbrück. Eh, härra Händel eh, rääkis muudatusettepanekust üheksakümmend konkreetselt. me võime öelda, et raportöör toetab põhimõtteliselt kõiki muudatusettepanekuid, mille teised fraktsioonid on esitanud. ja pärast praegust arutelu on mul äh, üsna suur kindlus selles, et äh, hääletus läheb positiivselt äh, ja ma arvan, et pärast seda tuleb meil lahing, siis me peame hakkama läbi rääkima äh, ITRE kolleegidele, ITRE kolleegidega, et äh, terviseküsimused ja ohutusküsimused ka nende päevakorras kõrgel kohal oleksid, aitäh! suur aitäh, sel juhul hääletame homme selle arvamuse üle ja kindlasti suur osa muudatusettepanekutest ka heaks kiidetakse. seega on see päevakorrapunkt läbi võetud ja lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kuulamine sotsiaalpartnerite osavõtul, milles käsitletakse teatavate direktiivi kaks tuhat kaheksa murd üheksakümmend neli sätete rakendamist ja kohaldamist, mis käib töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral meil on äh, raportöör proua Julie Gerling, kes kindlasti tahab teemat tutvustada. E dar-lhe a palavra uh, de imediato. ja seega kohe annangi talle sõna ja pärast teda saavad sõna meie külalised, palun, teil on sõna, proua Gerling. no percebo. Há algum problema? Sorry, there is translation, but it's Äh, vabandan, tõlge on, aga äh, tõlge on veidi aeglane, aga nüüd on kõik korras. aitäh. Äh, tundub, et nüüd te mind juba kuulsite, nii et seega, kas te soovite teemat tutvustada ja kui nii on, siis teil on nüüd sõna jah, loomulikult tahan seda tutvustada, suur aitäh. Äh, kas äh, te võiksite mulle öelda, kus siin sotsiaalpartnerid istuvad? suur aitäh, äh, nüüd ma tean, kellele me kõneleme. nüüd sõnavõtu sissejuhatuseks tahaksin öelda järgmist. see maksejuhatuse dokument jõustus kolmekümne esimesel mail eh, kaks tuhat üks ning eh, see hõlmab mis tahes pankrotimenetlusi, mis hõlmavad eh, likvidaatori ametisse nimetamist. siin on ette nähtud auditi menetlus siis, kui pankroti baas on Euroopa Liidus ning üldiselt sellised olukorrad on oma loomult ka piiriülesed. siin ei ole tahetud õigusreegleid harmoniseerida ja ma arvan, et see põhimõte mm, jääb juurikomisjonis ka jõusse, kui ta oma raportit sellel teemal käsitleb kohaldused ja muutused äh, pankrotimenetlust äh, puudutavasse seadusandlusesse äh, peaks olukorda parandama ja maksejõuetuse olukordi aitama lahendada. Eesmärk on pakkuda võimalikult head kaitset töötajatele ja seda tõhusalt. kahe tuhande kaheksandal aastal tegeleti sellega, et direktiivis, mis puudutab töötajate kaitset Äh, tööandjad maksejõuetuse puhul ning äh, Äh, oluline eristada kahe tuhande kaheksanda ja kahe tuhande teise aasta määrusi. Äh, see arvamuse projekt, mis teie ees laual on, on juurikomisjoni vastus soovile ähm, kaaluda ähm, halduslike ja justiitsaspektide edasist harmoniseerimist ja mina olen siin dokumendis äh, püüdnud mõelda sellele, kas kohaldused on vajalikud ja soovitatavad töötajate kaitsevaldkonnas või toimib see valdkond praegu piisavalt tõhusalt? seda nüüd meeles pidades eh, kutsuti kokku see kuulamine siin täna selleks, et kuulata ära sotsiaalpartnerite eh, seisukohad, ma tahaksin neid soojalt tervitada omalt poolt ning eh, ootan nagu kogu komisjon seda, mida neil öelda on selles teemas, aitäh! Muito obrigada, colega. Então, se... Suur aitäh! meie sekretariaat saatis kutsed erinevatele sotsiaalpartneritele. aga hetkel on meil vaid Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni esindajad kohal. on ka komisjoni esindajad. kõigepealt annaksin sõna ametiühingute konföderatsiooni esindajatele. kõigepealt äh, palun proua Vipke Varnek, teil on sõna. ja siis äh, on sõna teie kolleegil. kas äh, sobib? nii et te kaks olete ju siia just nimelt sellest teemast rääkima tulnud. nii et palun, teil on sõna, proua Varnek. suur aitäh suur aitäh mind ja sotsiaalpartnereid siia kuulamisele kutsumast. Ähm, ja seda vaatamata sellele, et siin on ainult üks äh, osapool sotsiaalpartneritest kohal ehk siis ametiühingud. Ähm, kasutasime me ikkagi seda kutset ära ja me täname teid selle eest. Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon äh, leiab, et see direktiiv äh, töötajate kaitse kohta äh, tööandja maksejõuetuse korral on äh, väga vajaline Euroopa õiguslik instrument ja see pakub töötajatele miinimumkaitset üle kogu Euroopa Liidu. ma arvan, et tegemist on dokumendiga Euroopa Liidu õigusaktide süsteemis, mis on kriisiolukorras eriti oluline. nagu me nägime, et oht, et ettevõtted ei suuda oma kohustusi täita töötajate suhtes, suureneb järjest järjest eh, üsna suure kiirusega. kui vaadata komisjoni mm, arvnäitajaid, siis on näha, et aastal kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat üheksa eh, suurenes eh, pankrottide juhtumite arv üheksateist protsenti Euroopa Liidus ning see tähendab seda et, et kuuskümmend üks protsenti suurenes töötajate arv, kes nendest pankrotidest puudutatud olid. ja see tähendab loomulikult seda, et töötajate parim kaitse maksejõuetuse korral on vältida ettevõtete maksejõuetuks muutumist ehk pankrottide lainet. ja äh, tahaksin mainida siin võtmetähtsusega küsimusi eh, selle direktiiviga seoses eh, meie jaoks. Eh, artikkel kolm üks on ääretult oluline meie jaoks, kus defineeritakse ära, milline on töötajate kaitse rahuldamata nõuete küsimuses. siin räägitakse lahkumistasudest ja siseriikliku õigusakti, siseriiklike õigusaktide olulisusest meie leiame, et eh, seda küsimust tuleb täpsustada, kuna mitmed liikmesriigid eh, kohaldavad palga ja tasu piiratud eh, definitsiooni ja sageli jäävad sealt alt välja boonused, lahkumistasud ja muu sarnane meie vähemalt oleme seisukohal, et me peaksime kustutada ära sõnastuse äh, nagu ette nähtud riikliku õigusaktiga ja selleks, et kohustada liikmesriike äh, kaasama äh, siia definitsiooni alla ka selliseid makseid nagu lahkumishüvitis. teine küsimus, mis on meie jaoks ääretult oluline, puudutab artiklit neli ehk siis äh, Äh, tagatisasutuste vastutuse ulatus, siin on kaks äh, küsimust. Äh, kõigepealt, mis puudutab perioodi pikkust, mille jooksul tuleb ülevalvajad nõuded rahuldada ning teine ülempiir maksete jaoks meie jaoks äh, tuleb, äh, meie, meie silmis tuleb mõlemat seisukohta koos vaadata, sellepärast et äh, see ülemmäär võib olla üsna vastuvõetav, aga kui see on seotud lühema ajamääraga, siis see seab ohtu direktiivi sotsiaalsed eesmärgid. praktikas on näha riiklikel tasanditel seda, et ametiühingud äh, ütlevad, et äh, tõsine mure on selle üle, et paljude töötajate puhul äh, tasu Äh, kät-, kätte saamata jäänud äh, palgad ja muud maksed äh, ületavad tegelikult selle ülemväärtuse, ülempiiri, mille riigid on paika pandud, see on näiteks Saksamaal puhul niimoodi. loomulikult pankrot ei juhtu üleöö, sageli on sularahavoogudega probleeme ja muid rahalisi probleeme, mis kestavad üle kolme kuu. ja seetõttu me oleme seisukohal, et artiklis neli eh, kaks eh, toodud miinimumperiood tuleks ära jätta ning artikkel neli kolm sõnastust eh, tuleks parandada, sellepärast et mida tähendab sotsiaalselt vastuvõetav? seda kõike tuleb teha selleks, et olukord oleks õiguslikult selgem ning et liikmesriigid ei saaks õiguslikku selgust vähendada. ja nüüd tulen arvamuse projekti juurde Äh, konkreetsemalt. Äh, sellest dokumendist rääkis äh, parlamendisaadik Killing ning meie väljendame seisukohta, et me kahtleme ähm, me, me väljendame seisukohta, et see dokument ähm, on oluline dokument ning me leiame, et ettevõtted valivad oma asukohta võttes arvesse mitte äh, pankrotimenetlust silmas pidades, vaid muid aspekte silmas pidades, mis on nende ettevõtluse seisukohalt olulisemad, näiteks maksuküsimused. Äh, ettevõtlus tähendab seda, et kui ettevõtlusega alustada, siis tegelikult ei mõelda kohe selle peale, et hakatakse pankrotti minema ja meid üllatas äh, see, et eitati seost äh, maksejõuetuse reeglite ja äh, tööhõiveseaduse vahel. meie leiame, et dokument kaks tuhat kaheksa seitsekümmend neli on seotud tööhõivealaste seadusandlustega ning eesmärgiks on töötajate kaitse. me oleme nõus, et töötajate miinimumkaitse äh, tagamise eesmärk on selle direktiivi poolt äh, saavutatud, aga nagu eelnevalt öeldud, me leiame, et olukorda on võimalik parandada. Äh, miinimumaeg, ülemmäär ja maksete suurus. me leiame, et liikmesriikidel on praegu liiga palju manööverdamisruumi ja me Eh, tahaksime teada, kas teie eh, arvate ka, et me võiksime siia dokumenti sisse panna õige eh, ülevõtmise küsimuse? veebruaris on viidatud sellele, et liikmesriigid on Euroopa Liidu õigust rikkunud selle direktiivi ülevõtmisega seoses ning mainitakse ka rikkumise menetlust. meie arvates peaks nendega alustama, aitäh suur tänu. nüüd äh, selleks, et täiendada veel proua Vandenberg, te olete samuti samast organisatsioonist, sest et nagu ma ütlesin, äh, olete teie ainsad sotsiaalpartnerid, kes olid nõus meie arutelus osalema, palun, teil on sõna. suur aitäh. Ähm, ma toetan seda, mida mu kolleeg ütles, aga lähenen probleemile praktilisemalt Äh, ning vaatlen direktiivi kaks tuhat kaheksa murd üheksakümmend neli rakendamist Belgias. ja ma püüan äh, tõestada seda, mis meie arvates on direktiivis hästi saavutatud ja tuua esile neid puudujääke, mis on ähm, sotsiaalpartnerite ja ametiühinguna Belgias oleme me äh, rahul sellega, kuidas see direktiiv Belgias ellu rakendati. seda tõestab ka see, et meil on juba üle aasta praktiliselt pädevusteta valitsus, aga meie palku maksab, makstakse välja siiski, sellele vaatamata. ja äh, me leiame ka, et direktiivi rakendamises äh, ei ole mm, püütud sellest äh, kõrvale hiilida ja samas me leiame, et Ehm, samas on võimalusi sellest kõrval hiilida ja need võimalused tuleks likvideerida. Ehm, mis puudutab ehm, rahuldamata nõudeid ning eh, keerulist artiklit kolm, mis puudutab ülempiire ning tähtaegu, siis eh, Belgias oli üsna keerukas süsteem, kus eh, ülemmäärad erinesid, tähtajad erinesid sõltuvalt äh, nõuetest äh, ja nende iseloomust, kas nad olid seotud äh, puhkusetasudega, palkadega või muude tasudega. meie Belgias muutsime süsteemi lihtsamaks ja nüüd on paigas ainult üks lagi, kaks tuhat, kakskümmend viis tuhat eurot ja seda Fondi Fermeture Äh, mis on Belgia tagatisasutus ka austab. vana süsteemi puhul võis juhtuda olukord, kus äh, ettevõtte töötaja sai näiteks äh, puhkustasu tasu kätte, aga mitte palka või vastupidi. ja me leidsime, et on vaja süsteemi, mis leiaks vastuvõtu ka suure elanikkonna poolt ja seetõttu me leiame, et selline süsteem peaks olema võimalikult lihtne. Belgias üheksakümmend protsenti äh, nendest nõuetest, mida töötajad esitavad, tagatakse, seda teeb kas tagatisasutus seda teeb tagasiasutus ja kaheksakümne protsendil juhtudel sada protsenti nõutud summas ka makstakse. ja Belgias äh, saadakse see raha tööandjapoolsetest maksetest Eh, mis on väiksem kui null koma kaks protsenti brutopalgast. Eh, see makse ei ole loomulikult väga suur, eh, see ei ole piisavalt suur selleks, et tööandjad nüüd Belgiast selle pärast lahkuma hakkaksid kui me räägime nüüd teatud töötaja kategooriate kõrvalejätmisest, siis Belgias on direktiiv väga hästi rakendatud. varem olid siit reguleerimise alt jäänud välja valitsusväliste organisatsioonide töötajad, näiteks vanadekodude töötajad, ei saanud meie tagasiasutuse kaitset, aga see muudeti aastal kaks tuhat kaheksa, kui üks vanadekodu pankrotti läks. sel puhul sattusid vanurid tänavale ja töötajad olid ka ilma palgata Äh, loomulikult on tõenäosus, et äh, äh, mittetulu teenivad asutused pankrotti lähevad väiksem kui see, et pankrotti läheb tulu teeniv asutus ja see tähendab ka seda, et need mittetulundusühingud peavad maksma vähem kui tulu teenivad asutused. see näitab, kui paindlik see lähenemine on. ja nüüd tahaksin lõpetuseks rääkida ka piiriülestest olukordadest Belgias ähm, Fond de Fermeture äh, hõlmab, äh, nagu direktiiv seda nõuab, äh, kõik töötajad, kes regulaarselt Belgias tööd teevad. põhimõtteliselt on kõik väga kena direktiivi kohaselt, aga praktikas on olukord selline, et mõnikord on olukord keeruline. näiteks siis, kui pankrotimenetlus äh, leiab aset teises liikmesriigis, kuid mis mõjutab Belgia töötajaid, äh, siis äh, meie tagatisasutusel on väga keeruline saada kontakti ja olla pidev suhtluses teiste liikmesriigi ametnikega, et saada teada, milliseid otsuseid on tehtud ja et kas tegu on tõesti maksejõuetusega asjaolu, et erinevate riikide seadusandlused ei ole äh, harmoniseeritud äh, maksejõuetuse puhul, äh, tähendab seda, et tagatisasutustel on sageli keeruline saada korrektset infot selle kohta, mis tegelikult toimub. lisaks tahaksin öelda, et direktiiv jätab teatud tõlgendusruumi liikmesriikidele selles osas, kuidas määratleda vastutav tagatisasutus ja eh, sellega seoses eh, on eh, mõnikord esile kerkinud praktilised probleemid. ehk siis sellega on seoses probleeme, et kuidas määrata kindlaks, milline asutus konkreetselt vastutab konkreetsel juhul, suur aitäh! suur tänu! kui võimalik, siis palun jätke meile oma sõnavõtud ka kirjalikult sekretariaat jagab need sel juhul kõikidele liikmetele laiali. nüüd on sõna komisjoni esindajal, härra Fentras. kas olete valmis? Teil on sõna, palun. Uh, uh, suur aitäh, lugupeetud esinaine. ma tahaksin uh, öelda järgmist. see dokument, mis teie ees on, tuleneb komisjonipoolsest, komisjoni poolt äh, tellitud välisest uuringust äh, ning äh, tundub, et direktiivi rakendamine liikmesriikides Äh, on siin küsimuse all, aga samas äh, lisaks sellele äh, tuuakse siin välja mitmeid arvnäitajaid selle kohta, kui paljud töötajad on varem juba saanud kasu tagatisasutusest kahe tuhande kuuendast kahe tuhande üheksanda aastani kolm koma üheksa miljonit töötajat said kasu nendest maksetest, mida tehti. siin raportis öeldakse, et aruandluskohustus äh, on korrektselt ellu rakendatud, äh, aga mõningaid probleeme on seoses äh, teatud rakendusmeetmetega teatud liikmesriikides ja ma võin teile kinnitada, et komisjon jätkab selle direktiivi toimimise jälgimist väga hoolikalt kõikide Mm, eh, vahenditega, mis meie käeulatuses on ja kasutame neid, kui need vajalikuks osutuvad. Eh, uurimus näitas eh, muuhulgas ka seda, et kui vaadata selle direktiivi ajalugu ja see direktiiv on üsna vana direktiiv, on selge, et pärast rohkem kui kolmekümmet aastat Äh, võib äh, endiselt järeldada, et see direktiiv mängib endiselt olulist rolli, tagamaks töötajate miinimumkaitsetase üle kogu Euroopa Liidu, see on väga oluline äh, asi, nimelt töötajate miinimumkaitse ning selle direktiivi abil on need liikmesriigid, kellel ei ole olnud tagatisasutusi, olnud kohustatud need looma ja eh, need asutused peavad eh, siis tagama töötajate mm, täitmata võlad. kahe tuhande teisel aastal selgitati, millised on õiguslikud tagajärged, tagajärjed eh, piiriülestel juhtumite puhul ning võeti ka arvesse maksejõuetuse seadusandluse muutust liikmesriikides ja parandati õiguslikku kindlust mõningatel juhtudel sotsiaalpartnerite poolt äh, tehtud nõuete puhul tahaksin äh, öelda, et äh, see on direktiiv, mis pakub miinimumkaitsetaset ja kui vaadata näiteks palgataset, mille üle ei ole komisjonil otsustusõigust, siis see erineb liikmesriigiti suuresti Äh, sama kehtib äh, ka äh, aja ähm, kava ja mõnede muude küsimuste osas ka. Ähm, me ei taha kindlasti, et miinimumkaitse veel väheneks oma tegevuste läbi ja seetõttu me oleme valinud sellise suuna, nagu me oleme. Eu creio que da sua resposta. suur tänu. Teie vastusest võib vist järeldada, et komisjon ei kaalu hetkel võimalust seda direktiivi lähemal ajal muuta. tundub, et jääte oma direktiivi juurde, tegemist on lihtsalt hinnanguga direktiivi kohaldamisele, on, kas on nii? tundub, et jah. kas äkki soovite reageerida? Well, maybe just to clarify on the point võib-olla täpsustaksin lihtsalt seda, et nagu ametiühingute esindajad ka ütlesid, ei ole plaanis õigusakti kuidagi muuta, aga samal ajal tegelikult äh, see direktiiv, direktiiv on praegu nii-öelda väikese kontrolli läbi teinud ja loomulikult on tegemist direktiiviga, mis jääb ka sellise järelevalve kui, või kontrolli alla. see võib viia lõpuks, see analüüs alles sai alguse ja võib juhtuda, et võttes arvesse praegust kriisi, analüüs meile näitab, et mõningates aspektides oleks direktiivi vaja äh, uuele olukorrale kohandada või et see võiks toimida paremini, kuid sinnamaani me veel jõudnud ei ole. hetkel lihtsalt äh, on meil konsultatsioonikohustused äh, hinnangu andmise protsessis ja see ei puuduta mitte ainult seda direktiivi aga enne kahe tuhande üheteistkümnendat aastat või hiljemat perioodi sel aastal me mingisuguseid äh, tulemusi ei saa. ja kui äh, tullakse välja mingisuguse muudatuse või uue ettepanekuga, siis ei juhtu seda enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, aga põhimõtteliselt äh, ei ole plaanis seda direktiivi muuta, muutes makse mõistet või seades sisse mingisuguse miinimumlävendi Obrigada, estou, eh, está claramente. Eh, suur tänu. minu arvates oli komisjoni seisukoht selge ja sel juhul on võimalik nüüd eh, alustada arutelu, kas keegi soovib sõna? kolleeg Regner, palun. Äh, suur tänu komisjoni esindaja toonitas, et me räägime praegu miinimumstandardite töövõtjate kaitsel siseturul ja töövõtjate jaoks on see olukord eriti tähtis just praegu majanduskriisi ajal, kus ettevõtted ka tõesti lähevad pankrotti. minu küsimused puudutavad kõigepealt äh, definitsiooni. me teame, et äh, riikliku õiguse kaudu pannakse definitsioonid paika ja sellega on tihti probleeme. ja direktiivi puhul räägitakse, et riiklik õigus kehtib töövõtjatele ja te vihjasite nüüd, et äh, rakendamisel on olnud probleeme, nii et siis tuleks tõesti vaadata, kuidas riiklikul tasandil seda direktiivi rakendatakse. ning minu küsimus ei puuduta mitte ainult Tšehhi Vabariiki, aga siin analüüsis olete te just vihjanud Tšehhi Vabariigile, nimelt et äh, rakendamise puhul töövõtjate õigused ei ole tagatud ja seepärast tahaksingi nüüd teada, kuidas seda Tšehhi erandit äh, hinnata ja kui ma nüüd mõtlen sellele üha rohkem killustunud tööturule ja vaatan, kuidas töövõtjat defineeritakse, siis jah, tõesti, seal on tähtajalised töölepingud ja ka osalise tööajaga lepingud ja otse loomulikult on ka need töövõtjad selle direktiiviga kaetud, kuid siiski tuleks küsida, kas praktikandid näiteks keda on üha rohkem, üha raskem defineerida, kas need ka on äh, selle direktiivi kohaldusalas või kuidas neid siis kohelda ja ma saan küll aru, et seda kõike defineeritakse riiklikul tasandil. ja siin on siis nüüd teatud töövõtjate äh, grupid, mis langevad direktiivist välja. siin sotsiaalpartnerite puhul on äh, räägitud ka väga palju koduabilistest. ma tean, et tegemist on ajaloolise taustaga, aga siiski tahaksin teada, kas äh, ka selles osas on mingi kõikehõlmav lähenemine. ja kolmas küsimus pankrottide kohta, maksujõuetuse kohta, mis puudutavad tööandjaid, ähm, piiriüleseid tööandjaid. mõtlen, et just eriti Euroopa Liidus on meil üha rohkem selliseid ettevõtteid, mis piiriüleselt tegutsevad ja see, ja üha rohkem on ka selliseid ettevõtteid pankrotti. nii et siin on direktiiv ette näinud, et äh, informatsiooni vahetatakse vastavalt tagatis äh, asutuste tööle ja nüüd konkreetne küsimus komisjonile, kas ei oleks abi sellest, et me viiksime läbi reformi ja et meil oleksid kohustuslikud piiriülesed informatsioonikeskused. me juba teenuste direktiivi puhul räägime nendest informatsioonipunktidest ja mõeldes nüüd sellele, mis toimub meie siseturul, siis tõesti, tegemist on tähtsa küsimusega ja võib-olla oleks tähtis, et meil oleks sellised infokeskused piiriüleselt ka olemas. see oleks minu poolt kõik. Muito obrigada, temos mais duas inscrições. suur aitäh! on veel kaks sõnasoovijat, kõigepealt proua Juta Steinruck, palun. jah, suur tänu töötasu defineerimine on ka liikmesriikide kätes ja see võib endaga ka kaasa tuua erinevusi tagatisasutuste puhul. kuidas oleks võimalik neid erinevusi teie arvates likvideerida? ja lõpetuseks Äh, härra Holland, palun. härra Bouillon, ma tegin tööd vastavalt komisjoni aruandele ja samuti proua Görlingu raportile. see kahe tuhande kaheksandas direktiiv, mis on juba näidanud, et see kaitseb töötajate õigusi maksejõuetuse menetluse korral. nagu e-, eelkõnelejad juba ütlesid, siis kui me täheldame selle direktiivi vigu, siis tekib probleem definitsioonidega ning samuti subsidiaarsuse põhimõttega. siin on ühtlustamisest puudu liikmesriikide vahel äh, mõistete osas, mis on äh, täiesti vältimatud, kui me tahame kuidagigi äh, tagada töötajate õiguste kaitse kõige õiglasemal viisil näiteks kes on töötaja, kes on palgatöötaja, kes, mis asi on makse, mis on palk, need viite või referentsperioodid, need kuupäevad, kas see puudutab hetke, kui esitatakse, alustatakse maksejõuetusmenetlust või on see päev, mil ettevõte muutub maksejõuetuks. ma saan aru, et direktiivi muuta ei soovita, aga praeguses kriisi kontekstis on see probleem eriti terav. on ikkagi vaja äh, tulla vähemasti välja äh, muudatusettepanekutega ja seega meie esitame muudatusettepanekuid proua Görlingu äh, raportisse selleks, et tagada parem ühtlustamine, tagada see, et kõik, ka kõikidele palgatöötajatele oleks tagatud äh, vähemasti ühe miinimumi raames äh, tagasimakse. nii et teeme kõikide nende teemade kohta muudatusettepanekud selleks, et töötajad, kes on juba jäänud oma töökohast ilma või potentsiaalselt sellest ilma jäävad, oleks paremini kaitstud. ja et nad ei jääks selliste väga keeruliste haldusasjade ajamise jalgu. nii et detailsemalt räägime nendest küsimustest juba oma muudatusettepanekutest, aga lihtsalt paar esialgset ideed selle kohta, kuidas seda direktiivi võiks paremaks muuta suur tänu. tundub, et hetkel rohkem keegi sõna ei soovi. ja sel juhul võib-olla annaksin kõigepealt sõna Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni esindajatele, kui neil veel on midagi lisada. ja lõpetuseks veel komisjonile. kas keegi soovib sõna? Então, senhora Varnek, tem... proua Varnek, palun, teil on sõna. kõigepealt küsimustest eh, mõistete osas, eh, kes on töötaja ja milline on siis see olukord täpselt Tšehhi Vabariigis? minu arvates direktiiv praegusel kujul ja definitsioonid, mis seal direktiivis on, võimaldaksid tegelikult Tšehhi Vabariigil ka need konkreetsed töötajad direktiivile vastava kaitse alla lisada. nii et minu arvates, kui riikud, et, et minu arvates on tegemist direktiivi sätete rikkumisega ja juba praegu oleks alust selles osas midagi teha, nii et võib-olla seda ei olekski vaja muuta tegemist on siin sellise üldise probleemiga, et nimelt, kuidas me defineerime töötajat, kes on töötaja? Te rääkisite siin mitmetest erinevatest küsimustest, näiteks praktikandid, võib-olla nemad mõnedes riikides jälle jäävad, teistes jälle mitte, ilmselt kuigi paljudes riikides nad kaetud ei ole töötaja äh, definitsiooniga, samuti koduabilised, me teame, et üldiselt äh, sotsiaaldirektiividele vastavalt Euroopas jäävad nemad välja. nii et ikka ja jälle jõuame tagasi selle küsimuse juurde, et mi-, kes on töötaja erinevates liikmesriikides. see on selline üldine probleem, millele ilmselt lahendust ei leita mitte maksejõuetusdirektiivi sees, aga ehk kunagi läbi mingi teise õigusakti. küsiti ka maksete erinevuste kohta, kuidas selliseid erinevusi vältida. meie jaoks on siin kõige olulisemaks aspektiks see, et kui töötajad on esitanud oma nõuded, siis need tuleb ka rahuldada. aga see ei tähenda seda, et ilmtingimata tuleb seda kõike Euroopa Liidu tasemel ühtlustada. aga nagu ma alguses juba ütlesin, küsimus seisneb definitsioonis ja edasi selles, kuidas direktiivi siseriiklikku õigusesse üle võetakse, nii et sellega võib-olla praegu piirduksingi, aitäh. Uh, võib-olla lisaksin omalt poolt ka paar sõna. Te rääkisite siin piiriülestest olukordadest, riikidevahelistest olukordadest see on seotud ka mm, äriõigusega, millesse me väga sekkuda ei tahaks. praktikas on loomulikult problemaatiline see, et maksejõuetusmenetlused on liikmesriigiti väga erinevad ja kui tegemist on äh, argmaise ettevõttega, siis menetlused on igas riigis äh, käivad vastavalt äh, siseriiklikule õigusele igas liikmesriigis. ja seega tagatisfondidel on raske saada siin õiget infot erinevate liikmesriikide kohtuasutustest ja meie arvates peaks kaaluma ka seda, kuidas infot paremini vahetada liikmesriikide vahel kuidas äh, tagada see infovahetus erinevate maksejõuetusmenetluste puhul? suur aitäh ka äh, teile, nüüd on sõna komisjoni esindajal, palun yes,. Uh, suur tänu, proua esimees, definitsiooni äh, asjad on juba kokku võetud siin raportis, näiteks see Tšehhi Vabariigi küsimus, edasi ka Küprose teema. Need on kaks konkreetset küsimust, mis nõuavad veel lisatööd. et lahendada siin võimalikke mittevastavuse probleem. Nendest riikide vahelistest probleemidest üks peamisi elemente kahe tuhande teise aasta ettepanekus, mis hõlmas ka riikidevahelisi olukordi, sisaldas ka sätteid ähm, halduskoostöö kohta liikmesriikide vahel. ja viitaksin leheküljele kuus meie aruandes. hetkel oleme välja töötamas standard, standardvormi, mis võimaldaks ähm, andmeedastust ja ühtlasi oleks seal ka detailne informatsioon maksimum äh, summade kohta vastavalt siseriiklikule õigusele, kui kohaldatakse artikleid neli üks ja neli äh, kolm. sellega vist piirduksingi, aitäh. E suur tänu proua Görling, raportöör, kas soovite kommenteerida? Um... suur tänu, suur tänu, proua esimees. meil öeldakse inglise keeles, et kui oled jala murdnud, siis kui midagi ei ole katki, siis ära paranda. ma leian, et äh, see arutelu oli väga huvitav, eriti kuuldes, mis kõik on juba ära tehtud ja nüüd tõesti tuleks mõelda, et kus on siis probleem. tänan äh, sotsiaalpartnereid siia tulemast ja mul oli väga hea meel, et nad suures osas kinnitasid seda, mis mina oma uurimustöös enne arvamuse koostamist avastasin, jah, ma tean, et on ka probleeme, ma ei kavatsegi seda maha vaikida. ma arvan, et see küsimus, mis puudutab rakendamist, ja ülevõtmist, siis komisjon ütles, et nad tegelevad selle küsimusega. ma ei usu, et arvamus peaks sellega tegelema. ma arvan, et me lihtsalt peame tunnistama seda probleemi ja komisjon peab sellega täpsemalt tegelema. meil on põhimõtteline probleem selle hüvitismäärade miinimummääraga sest seda on väga raske paika panna kahekümne seitsmes liikmesriigis. ja võib-olla tõesti me peaksime mingi standardvormi välja töötama, mitte aga määraga, isegi see vormi töötamine praegustel tingimustel oleks väga raske. ja väiksema ühise nimetaja leidmine on väga raske kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, nii et ma kardan, et tõesti, kui me üldse midagi paika paneme, on see miinimummäär, aga see on ka psühholoogiliselt väga raske. ja selle tagajärjed võivad olla sellised, mida me ei soovi ning lõpetuseks tahaksin lihtsalt äh, seda riikidevahelist probleemi mainida umbes kuu aega tagasi me rääkisime ka sellest, ma tegin muudatusettepanekuid oma arvamusele, sellepärast et lihtsalt sain rohkem informatsiooni ja tõesti, olles nüüd vaadanud seda raportit, siis on üks väga tähtis küsimus äh, töövõtjate jaoks äh, ilma, et me läheksime vastuollu praeguste äh, reeglitega, on meil võimalik teatud pingerida paika panna ja ma arvan, et me tõesti peaksime täpselt paika panema, millisel positsioonil hierarhias erinevates liikmesriikides on tööandjad. ja see on tõesti küsimus, millega ma kavatsen tegeleda äh, ja loodan, et riiki, riikide vahelise tööandjate kaitse puhul me saame midagi ära teha. suur tänu! Sim, eu também quero agradecer a todas e a todos. suur aitäh, tahaksin tänada kõiki, kes sõna võtsid, eriti meie külalisi. ka komisjoni esindajaid Ametiühingute Konföderatsiooni esindajaid. meie raportöör, raportööri proua Görlingut. siin on võlausaldajate hierarhia küsimus, minu kodumaal Portugalis on see väga problemaatiline, seda juhtub ikka ja jälle et on teatud hierarhia äh, nii-öelda nende rahuldamata nõuete osas ja mõned kohtud otsustavad töötajate kasuks ja neil on siis sel juhul eelisõigus nõuete rahuldamise osas, kui on alustatud maksejõuetusmenetlus, menetlusi, aga teistel puhkudel on jällegi antud eelis näiteks riigile või pangandussektorile ja töötajad äh, jäävad tühjade kätega. nii et tegemist on tõesti olulise teemaga ja me loodame, et direktiiv selle probleemiga selgelt lahendab, nii et veidi mõtteainet siin Euroopa Komisjonile, see on tõesti esmatähtis teema. ma olen näinud mitmeid kordi, kuidas töötajad jäävad äh, väga halba seisu maksejõutusmenetluse puhul. nii et nagu meie kolleeg ütles, jagame teie arvamust. suur aitäh kõigile, suur aitäh osalemise eest. ja ootame, mis saab järgmises äh, etapis muudatusettepanekutega. nüüd äh, oleme selle päevakorrapunkti lõpetanud. Então, eh, tendo em conta as alterações que fizemos no início na nossa ordem. võttes arvesse muudatusettepanekuid või vabandust, muudatusi meie päevakorda, siis nüüd lähme edasi viienda päevakorrapunkti juurde. demograafilised muutused ja nende mõju Euroopa Liidu tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale. meie raportöör on proua Sari Essaia, kes on siin juba kohal ja kindlasti tahab ta meile rääkida muudatusettepanekutest ja oma arvamusest homse hääletuse osas. Teil on sõna, palun suur aitäh, lugupeetud esineja, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, siis siin komisjonis on meil olnud väga põhjalik arutelu demograafiliste muutuste kui sellise kohta ning siin arvamuses räägime me demograafilistest muutustest Euroopa Liidu tulevusele ühtekuuluvuspoliitikale, siis me keskendume ühele konkreetsele küsimusele. ma tahaksin tänada kõiki kaasraportööre ning kõiki teisi selle komisjoni liikmeid, kes on esitanud äh, päris palju muudatusettepanekuid. Äh, need on väga konstruktiivsed muudatud, muudatusettepanekud. Äh, ja ma olen positiivselt meelestatud. me oleme teinud neli kompromissettepanekut fraktsioonides ning neli osade kaupa hääletust ka, ühte palus Rahvapartei, kahte palus Äh, kuue fraktsioon ning äh, ühte palus äh, veel Roheliste fraktsioon. ma tahaksin kommenteerida muudatusettepanekut nelikümmend kolm ja selle osade kaupa hääletust, mida palus minu fraktsioon, Rahvapartei fraktsioon. see puudutab lauset, mis ütleb, et kutsub komisjoni üles tagama sotsia-, üldist huvi pakkuda sotsiaalteenuste õiguskindlust ja meie arvame, et see kuulub lähimuspõhimõtte reguleerimise alasse ning seetõttu me palume osalist hääletust äh, selles küsimuses. muudatusettepanek kolmkümmend üks järgmiseks, äh, mille on esitanud proua Schröter ja selles muudatusettepanekus soovib ta asendada äh, sõnad tootlikkuse tõstmine äh, sõnadega äh, kättesaadavuse suurendamine ning äh, sellega muudetakse muudatusettepaneku tähendust ning seetõttu olen mina märkinud miinuse selle muudatuse taha, sellepärast et ma leian, et tootlikkus on eh, veidi erinev kättesaadavusest. aga igal juhul eh, need mõlemad küsimused on väga olulised, aga kuna, kui muudatus läbi läheb, originaaltekst kustutatakse ja sellega ma nõus ei ole, ma panen miinuse selle taha. ja võib-olla need fraktsioonid, kes on palunud eh, eraldi osade kaupa hääletust, tahaksid selgitada, miks nad seda tegid ja millised on nende seisukohad äh, Äh, vastavate muudatusettepanekute puhul, aga muus osas äh, leian ma, et tegemist on väga konstruktiivse arvamusega ja ma loodan, et äh, meie komisjon ähm, mõjutab omalt poolt positiivselt selle teema eest raportit Regionaalarengu Komisjonis. niisiis, suur aitäh teile, kallid kolleegid! Eh, suur tänu. suur tänu, proua raportöör. nüüd on eh, sõna teil, kas kellelgi on midagi öelda? palun teil on tänan, proua eesistuja. ma tahaks tänada proua saari essayalt konkreetse ja sõnaselge eh, dokumendi eest arvamuse eest kus on väga selgelt ilma keerutamata paljud asjad eh, ära öeldud põhimõtteliselt minu fraktsiooni alde fraktsiooni ja tema lähenemised langesid kokku eh, seetõttu me esitasime ka ainult kolm parandusettepanekut mis on raportööri poolt leidnud toetamist tänan teda selle eest ja tahan tänada ka kõiki teisi kes sellele tööle kaasa mõtlesid ja parema dokumendi valmimiseks aitasid aitäh Então tem a palavra Signora Schroeder, por favor. proua Schröter. jah, ma palun väga vabandust, aga olin just läbi rääkimas viienda ühtekuuluvusraporti üle, ma pidin sinna minema ja tahtsin nüüd lihtsalt ühte asja öelda, nimelt me tahaksime teha suulise muudatusettepaneku. muudatusettepaneku üheksateist kohta, mis näitab, et väga tähtis on ka vanu inimesi õhutada tööturul aktiivselt osa võtma, sest siin inglise keeles on öeldud, ma saan aru, et Soome süsteemist on see täiesti selge, sest Soomel on väga lihtne kõik see asi, aga see ei kehti mitte kõikide liikmesriikide jaoks ja seepärast ma arvan, et seda äh, inglise keeles tuleks natukene üldisemalt äh, sõnastada, selleks et kõik, äh, et see kehtiks kõikide liikmesriikide kohta Obrigada e creio que não há mais pedidos. suur tänu. tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole hetkel. ja sel juhul annan sõna uuesti meie kolleegile proua Essayale, kui tal on veel midagi lisada, et teema kokku võtta. Yes, I am X. jah, äh, ma arvan, et homme meil hääletamisega probleeme ei tule, aga kui te esitate suulise muudatusettepaneku, siis äh, oleks seda hea saada veidi aega enne hääletust, et ähm, mõelda sellele, kuidas seda tõlkida ja kuidas ta kõike mõjutab. see on väga oluline. Soome kohta võin ma öelda seda, et äh, meil on väga positiivseid stiimuleid nende inimeste jaoks, kes äh, tahaksid tööle asuda, äh, kes tahaksid pikalt äh, tööd teha, karjääri teha ja Soomes äh, on meil tõesti stiimulid, mida me saame kasutada. ning inimesed, kes tahavad äh, tõesti tööd teha, saavad seda teha ning nad saavad sellest kasu Eh, see on tõesti veidi erinev sellest süsteemist, mis mõnedes muudes riikides on, eh, kus inimesi karistatakse selle eest, et nad tööle asuvad, aga Soomes on meil tõesti stiimulid paika pannud selleks, et inimesed tõesti tööle asuksid. kui teil on see suuline muudatusettepanek eh, juba valmis, siis me võime seda ka arutada, aitäh! obrigada e damos por... Suur tänu. seega on see teema läbi võetud ja lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on number kaheksa. see on töötajate vaba liikumise edendamine Euroopa Liidus. meie raportöör härra Ungureanu peaks siin ka kohal olema. kas soovite sõna? kas soovite rääkida oma raportist? et tutvustada erinevaid muudatusettepanekuid. palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esinaine äh, mul on äh, väga hea meel, et nii paljud on huvi näidanud üles selle raporti suhtes. Äh, meil on esitatud sada viiskümmend seitse muudatusettepanekut ja ma pean kohe alguses ütlema, et mul on hea meel selle üle, et raport hakkab kuju võtma. selge on see, et enamik on ühel meelel selles osas, et meil on vaja tööjõu liikumist Euroopa Liidus, me peame töötajate vaba liikumist suurendama Euroopa Liidus. ma arvan, et tuleb mainida pisikest probleemi, see on tõesti väga pisike, me peaks olema ühtlusin raportis, kolleegid kasutasid erinevat terminoloogiat ühe sama asja kirjeldamiseks. mõned rääkisid migrantidest, mõned migranttöötajatest, mõned kasutasid veel muid termineid. ma arvan, et me peaksime siin vaid ainult ühte terminit kasutama, Euroopa Liidu migranttöötaja oleks parim variant. aga olles seda nüüd öelnud, arvan ma ka, et üldiselt on võimalik tervitada neid mõtteid, mis muudatusettepanekutes on ära toodud, mis tegelevad kõigepealt eh, seda, mis eh, mm, puudutavad põhimõtteliselt eh, seda põhimõtet, et sama töö eest peaks olema sama palk, sõltumata sellest, kus seda tööd tehakse. teiseks põhimõte, et sotsiaalset dumpingut tuleks vältida. kolmandaks, ksenofoobia ja rassismi vastane võitlus on oluline Äh, kuna me räägime tõesti töötajatest ja nende õigusest tööd teha ning neljas oluline punkt on see, et äh, tuleb tagada töökohad ja inimväärsed töötingimused. nüüd äh, tulles muudatusettepanekute endi juurde, tahaksin ma öelda, et siin rõhutatakse kvalifikatsioonide tunnustamisse on ääretult oluline töötajate vaba liikumise tagamiseks üle Euroopa Liidu. Eh, ma tahaksin tänada eh, proua Harkinit eh, ja kolleeg Melkivitš-Juutet, kolleeg Žatjeed ja teisi selliste muudatusettepanekute esitamise eest. veel üks aspekt puudutab äh, muudatusettepanekuid, äh, mis on seotud Solviti ja Euressiga, mis äh, minu arvates on väga olulised instrumendid, kui me räägime töötajate vaba liikumisest ja sellega seotud probleemidest. ma tervitan neid muudatusettepanekuid, mis rõhutavad Solvit ja Euresi olulisust teabe edastamisel. ma tahaksin siinkohal mainida ka seda mõtet, et Euroopa kodanikud äh, saavad ära kasutada täielikult äh, kõik oma õigused ja ma arvan, et sellele saab kaasa aidata suuresti seeläbi, äh, kui nii Euroopa Liidu tasandi kui kohaliku tasandi, äh, riikliku tasandi äh, seadusandlus seda protsessi toetab, ma pean siin esmajoones silmas muudatusettepanekut äh, number viisteist, mille esitas härra Kabnuh. lisaks on muudatusettepanekud, mis rõhutavad tööhõivepoliitika ja muude poliitikate olulisust sellest, selleks, et tagada töötajate parem kaitse, näiteks hoida ära kahekordset maksustamist Äh, ja muud sarnast, äh, mis äh, ei ole töötajate jaoks töö tegemist stimuleerivad asjad. lisaks tahaksin öelda, et kui me räägime töötajate vabast liikumisest, siis ääretult oluline on tagada see, et need on ääretult oluline meeles pidada seda, et, et esile võib kerkida ka negatiivseid olukordi nii töötajate kui tööandjate puhul Ehm, ja seetõttu ma arvan, et äh, sanktsioone ja ähm, äh, olukorra parandamise vahendeid tuleb kindlasti mainida. sotsiaaldemokraatide variraportöör äh, on seda maininud. on veel üks küsimus, mis puudutab seda, Äh, kuidas me näeme äh, töötajate vaba liikumist nähtusena. ma ei taha öelda, et praegune Euroopa Liidu lähenemine on veatu, aga teisest küljest ei saa ma toetada muudatusettepanekuid, äh, mis ütlevad, et Euroopa Liidu lähenemine ei ole õige on muudatusettepanekuid, mis tunduvad ütlevat, et Euroopa Liidu seadusandlus ei ei ole õigustepõhine. ja ma arvan, et see ei ole mõistlik. on veel üks huvitav probleem. nimelt mitmetes muudatusettepanekutes ma nägin, et töötajate vaba liikumise kontseptsioon kui selline on midagi, eh, mida ei nähta vabatahtliku nähtusena. siin näidakse viitavat sellele, et inimesi sunnitakse teatud viisil teise riiki minema. loomulikult ma ei eita siin, et majanduslik surve mängib siin oma rolli ja sotsiaalne ja majanduskontlekt kontekst, kas Lõuna-Euroopas või Ida-Euroopas mängib oma rolli, see võib nii olla. aga Eh, sellele vaatamata eh, on siiski tegemist eh, vabatahtliku töötajate liikumisega. ma tahaksin öelda ka seda, et on mõned muudatusettepanekud, mis tegelevad probleemidega Eh, millega Euroopa Liidus ringi liikuvad töötajad eh, seisavad silmitsi neid vastuvõttes riigis. ja ma rõhutan siin esmajoones muudatusettepanekuid Kornelissonilt eh, ja Turunenilt, sellepärast et nemad on välja toonud selle ja täiesti õigustatult, et me peame tegelema ebaseadusliku töö küsimusega, pealesunnitud töö küsimusega äh, ja muude sarnaste nähtuste, nähtustega, mis äh, võivad mõjutada neid õigusi negatiivselt, mida tegelikult äh, töötajad peaksid saama nautida ka neid vastuvõttes riigis. ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada seda, et äh, ma leian, et see raport siin ei ole mitte lühiajaline asi sellepärast, et see võib mõjutada ka tulevasi liikmesriike ma olen nõus sellega, et äh, nagu ma juba ütlesin, siis äh, töötajate vaba liikumine võib kaasa tuua ka negatiivseid äh, mõjusid, aga ma arvan, et me hiljutistest kogemustest kõik oleme näinud seda, et positiivsed mõjud on kordades suuremad kui võimalikud negatiivsed mõjud ja sellest seisukohast lähtuvalt äh, olen mina seisukohal, et äh, kõik tõkked tuleks eemaldada äh, selleks, et töötajad saaksid vabalt Euroopa Liidus töökohta ja töötamise kohta valida. Austria ja Saksamaa otsus ähm, ähm, eemaldada tõkked äh, kahe tuhande neljandal aastal ja hiljem liitunud riikide töötajatelt ähm, on midagi, mida me võiksime teha. suur aitäh ähm, üles näidatud huvi eest ja ma ootan nüüd huviga seda, mida kolleegidel öelda on, aitäh. Muito obrigada eh, e temos já alguns pedidos de... suur tänu! siin on nüüd paar inimest sõna soovinud ja tahaksin toonitada, et kodanikuõiguste komisjonis ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis ka arutatakse seda küsimust ja mis puudutab muudatusettepanekuid, siis raportöör ise on teinud kakskümmend neli muudatusettepanekut proua Blinkevitš-Jute saab kõigepealt sõna, palun. Ah. Te olete ka, kui ma õigesti aru saan, raportöör Kodanikuvabaste komisjonis, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees, ma mitte ainult ei ole äh, kodanikuvabaste komisjonis äh, variraport äh,, arvamuse koostaja, vaid ma olen ka Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni variraportöör. ja ma tahaksingi teile öelda nüüd oma arvamuse. kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Ungurianut kogu selle töö eest, mis ta on ära teinud ja selle raporti eelnõu koostamise eest äh, selles raportis on terve rida ettepanekuid ja kui meil õnnestub neid rakendada, siis äh, kõik äh, tõkked kõrvaldatakse ähm, töövõtjatelt selleks, et nad saaksid vabalt liikuda ja nad saaksid leida tööd ükskõik millisest liikmesriigist ja me teeksime sellega suure sammu edasi. tahaksin ka tuua mõned selgitused muudatusettepanekutele. kõigepealt, mis puudutab ühte kommentaari. nimelt, et jah, kodanike tööjõu vaba liikumine on väga hea ja raportöör tõi selle ka välja, kuid oma muudatusettepanekutes mina olen teinud ettepaneku hinnata ka töötajate vaba liikumise negatiivseid mõjusid. ka neid tuleb endale teadvustada, sest me ei räägi ju mitte ainult praegusest olukorrast, vaid meil tuleb vaadata ka tulevikku. me ei saa ignoreerida seda, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikides rändevood on väga suured meie riikide kodanikud liiguvad teistesse liikmesriikidesse, nad rändavad välja vabalt, nad saavad liikuda vabalt, kuid äh, stiimuliks või põhjuseks on see, et nad ei leia oma koduriigis tööd. nii et meil tuleb kõrvaldada kõik tõkked ja barjäärid, mis praegusel hetkel on äh, Kesk- ja Ida-Euroopas. Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on väga palju öö, külasid, mis on tühjad, sellepärast et kõik kodanikud on ära liikunud. nii et tuleks mõelda sellele, kas töötajate vaba liikumine on alati positiivne, siis teine asi, mis siin raportis on väga tähtis just sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni jaoks, puudutab Äh, õigusi ja kohustusi sellistele töötajatele. me soovime, et kõiki töötajaid koheldakse võrdselt. Euroopa Liit soovib, et kõigil oleks võrdsed töötingimused ja sotsiaalsed õigused, kuid äh, seda ei ole võimalik tagada ainult võrdse palgaga, nii et me ei peaks mõtlema mina, mitte ainult õigustele, vaid ka mõtlema meetmetele, kuidas oleks võimalik rakendada neid õigusi ja meil peaks olema ka teatud karistusmeetmed ja ka hüvitamismeetmed ning tahaksin ka härra Ungureanut tänada, et ta on oma muudatusettepanekus ka sellist lähenemist välja toonud siis üks osa minu muudatusettepanekuid puudutab äh, tööinspektorite järelevalvet, siin peaks olema suurem koostöö näiteks äh, sellisel puhul, kui on vaja kontrollida, kas töölepingud on kooskõlas riikliku Euroopa Liidu õigusega, tuleks toetada ka töövahendusagentuuride tööd ja me peaksime keskenduma ka teavitamisele, peaksime andma rohkem informatsiooni tööandjatele, töövõtjatele, vabandust. ja tuleb veel öelda, et on väga tähtis ka parandada koostööd sotsiaalpartnerite ja ametiühingute vahel. sest kui meil ei õnnestu tagada sellist tihedat koostööd, siis äh, äh, töötajate õigusi võidakse kas rikkuda või vähendada ja see tooks endaga kaasa negatiivseid mõjusid töötajate vabale liikumisele. üks muudatusettepanek puudutab niinimetatud informatsiooni direktiivi rakendamist. väga tihti rändtöötajate õigusi rikutakse, sellepärast et tööandja informeeri kohalikust äh, seadusandluses, kohalikust seadusandlusest töövõtjaid ja töövõtja on väga raskes olukorras, sest ta ei pruugi selle riigi keelt osata või olla kursis selle riigi seadusandlusega. suur tänu, need olid minu muudatusettepanekud ja ma loodan, et meie koostöö kujuneb viljakaks ka tulevikus selleks, et see eelnõu vastu võtta. Muito obrigada e passava a palavra. suur tänu ja nüüd on sõna proua Turunenil um,. Yes, thank you, I just uh, came from. suur aitäh, äh, ma tulin just äh, siseturu äh, ja tarbijaküsimuste komisjoni kohtumiselt ja Michel Barnier esitles seal oma ühisturuakti ettepanekuid ja seal räägiti sotsiaalsest ühtekuuluvusest, töötajate lähetamisest eh, ning eh, sellest, eh, kuidas sotsiaalõigusi tagada. ehk siis siin teises komisjonis mõistetakse ka seda, et meil on veel väljakutseid, kui me räägime töötajatest, kes teevad tööd mujal riikides, liikmesriigis kui nende koduriik ning lähetatud töötajate küsimuses on samuti veel lahtisi küsimusi. me peame toetama ja edendama põhilisi sotsiaalseid õigusi. Äh, see on äh, teema, mis on äh, kindlasti vaja veel läbi arutada ja mis on seotud väga lähedalt selle dokumendiga, mida meie siin arutame. kõigepealt tahaksin tänada raportööri, ma tahaksin esile tuua mõningad meie muudatusettepanekud ning seletada veidi seal taga olevat loogikat. me roheliste nimel siis oleme esitanud ettepanekuid. meil on äh, kõigepealt muudatusettepanekuid, mis äh, äh, keskenduvad vale viiendusele ja vale liikuvusele, kui nii võib väljendada vabandust, sunnitud, pealesunnitud äh, mobiilsusele. Äh, see võib kaasa tuua äh, ärakasutamist ja on täiesti šokeeriv, kui halvasti inimesi sellistes olukordades koheldakse. tegemist on mm, inimestega, kes on suures ohus ja me peame nende peale mõtlema ja nende eest hoolitsema. meil on ka muudatusettepanek number kuuskümmend üheksa, kus räägitakse juurdepääsust äh, sotsiaalhoolekandeteenustele ja äh, meie oleme öelnud, et selle asemel seda piirata, nagu mõned liikmesriigid äh, seda on püüdnud teha, näiteks, ma tean, et te tahtsite näiteid, näiteks Ühendkuningriik, kes praeguseni on väga olnud reegli, et töötajad, kes tulevad Ida-Euroopa riikidest, ei saa juurdepääsu sotsiaalõigussüsteemile esimese aasta jooksul, mil nad Ühendkuningriigis töötavad just selliseid poliitikaid me küsimuse alla seamegi ning kuuekümne üheksandas ettepanekus me ütlemegi, et äh, inimestele tuleb äh, nende õigustest hoopis teada anda ja tuleb inimesi teadlitada sellest, kuidas nad äh, sotsiaalteenustele juurdepääsu saaksid. ma tahaksin mainida ka meie muudatusettepanekut sada kolm, kus me räägime ühisvastutusest, see on väga oluline küsimus, kui tahta muudatusi vastutusstruktuuris. võib olla mitmeid ettevõtteid, kes et, kes palkavad inimesi erinevates liikmesriikides, näiteks suured ehitusettevõtted et, ühesõnaga, meie oleme kindlad, et me tahame olla kindlad, et need inimesed, kes äh, konkreetset tööd teevad ehitusplatsil, äh, saavad nautida oma õigusi ning saavad häid töötingimusi nautida ning me tahame, et äh, tööandjad samuti nendest õigustest kinni peetakse, kinni peavad. komisjon on seda teemat ka maininud siin tulevad mängu ühisturureeglid, äh, Saksamaa ja teised riigid on äh, ka äh, sisse viinud juba sellise sotsiaalse vastutuse või vastutuse ahela, mida me siin näha tahame. muudatus üheksakümmend, kui ma nüüd ei eksi, jah, üheksakümmend. Ähm, siin on töökontrolli küsimus ja nüüd kaheksakümmend kuus Äh, siin äh, me ei ütle, et Euroopa Liidu lähenemine oleks vale, me ütleme seda, et äh, probleemid on kohapeal. meil võib olla seadusandlus väga hästi sõnastatud, aga kohapealne olukord on teistsugune see tähendab seda, et töötajate liikuvus ei ole õiguste põhine ja meie ülesanne on, on kontrolli tõhustada selleks, et neid töötajaid tõesti ka kaitstaks, sellepärast et kui äh, seda ei tehta, siis nüüd liikuvus ei ole õigustepõhine. ehk siis äh, me ei taha süüdistada õigusakte, et nad ei ole õigustepõhised, vaid me pöörame tähelepanu just kohapealsele olukorrale ja sageli ei ole see olukord seal õigustepõhine äh, me tahame arutada neid probleeme, mis on esile kerkinud, me ei tohi karta neid lahendada, sellepärast et äh, Äh, kui me äh, seda ei tee, siis äh, ksenofoobia võidutseb Euroopas. kui me ei tegutse aktiivselt, siis inimesed on teineteise peale pahased, inimesed tahavad võõraid oma riigist välja lüüa, tahavad süüdistada sissetulijaid oma probleemides, see ei ole aga õige. ja selle vältimiseks me tahame, et töötajate vaba liikumine oleks õigustepõhine ja Eh, see tähendab seda, et muudatusi on sisse viia mit, vaja mitte ainult seadusandlusesse, vaid eh, olukordadesse koha peal ja selle kõige saavutamiseks me olemegi teinud ettepaneku äh, nende muudatuste tegemiseks ja nüüd minupoolne viimane märkus, ma tahan ühe väga lühikese asja ette lugeda äh, oma Facebooki lehelt. Äh, ma sain ühe sõnumi Rumeenia kodanikult, kes nägi, mida siin komisjonis tehakse ja ta tahtis oma loo mulle rääkida. tema on noor mees kahekümnendates aastates ja ta ütleb, et Äh, umbes kolm miljonit rumeenlast äh, teeb tööd Rumeeniast väljaspool Euroopa Liidus äh, ja Euroopa Parlamendis ja meedias ei arutata teatud küsimusi. minu sõber, kahekümne kahe aastane, korjas kirsse tuhat eurot sai ta kuus ja ta tegi väga pikki tööpäevi. ta sai palka vastavalt sellele, kui palju ta korjas neid kirsse ning ta ütles, et rumeenlased kaklesid poolakatega kirsipuude pärast. füüsilise kaklusega on siin tegu. siin on üks näide selle kohta, mis toimub. me peame selliste olukordadega tegelema ja see ongi minu eesmärk selle raporti puhul, ma tahan lahendada selliseid probleeme, mis on tekkinud töötajate vaba liikumisega seoses. ja minu poolt ongi kõik. ma tõesti usun, et me peame äh, lihtsustama inimeste jaoks äh, piiriülest liikumist äh, töö eesmärgil, me peame tagama ka nende õigused, pensioniõigused ja muu. Äh, see on praegu inimestele probleeme valmistav valdkond, ma saan sellesisulisi meile ja kirju inimestelt. ma loodan, et me suudame edu saavutada ja ma ootan pikisilmi tulevast tööd selles vallas, aitäh! E suur aitäh ja nüüd annan sõna härra Kohveraatile, palun, teil on sõna. Grazie, president. <clears throat> Volevo ringraziare anch'io il relatore. suur tänu. tahaksin ka omalt poolt tänada raportööri ma olen nõus teie põhimõtetega selles osas, et Euroopa Liidu sees töötajate liikumine on väga oluline, töötajatel peab olema võimalus vabalt ühest teisest, ühest riigist teise liikuda. ja ei tohiks olla sellel mingisuguseid takistusi ega ka eritingimusi nendele inimestele vastasel juhul on väga või-, on peaaegu et võimatu saavutada eesmärke, mis Euroopa Liit endale kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on seadnud. siin on demograafilised põhjused, kuid ka materiaalsed küsimused. ja teame ju ka, et Euroopa Liidu erinevate piirkondade vahel on suured erinevused ja seega see liikuvus on ka täiesti loogiline seda protsessi tuleb korralikult reguleerida. ja seega on muudatusettepanekud väga olulised ja raportöör neid ka kommenteeris. tahaksin pöörduda tagasi meie fraktsiooni muudatusettepanekute äh, juurde tuleb kustutada ära igasugused takistused töötajate vabale liikumisele, siin on materiaalsed takistused, tuleb tagada äh, võrdväärne tasu võrdväärse töö eest, teiselt poolt ka õiguste küsimus, töötajate õigused ei ole alati kõikides riikides täpselt samasugused ja rääkides õigustest, ei pea piirduma vaid töötajate õigustega, nad ei ole mitte ainult töötajad, vaid ka kodanikud. Neil peavad olema seega ka kodanikuõigused laiemalt. on täiesti mõeldamatul mõeldamatu loomulikult see, et töötajate õigused oleksid samad, kui kodanike õigused ei ole täpselt samasugused. nii et just sellepärast tuleb kõiki neid eri aspekte ka meeles pidada, kui me arutame muudatusettepanekuid. nüüd materiaalsed äh, tingimused, see loomulikult ka äh, takistab liikuvust, liikumist. sotsiaalkaitse küsimus on siin elutähtis, inimesed, kes lähevad teise riiki tööle, peavad saama samasugused sotsiaal, samasuguse sotsiaalkaitse kui teised, kuid ühtlasi nende kuid samas ei tohiks siin ähm, kogemata tekitada mingeid negatiivseid mõjusid. on ju täiesti ka õigus inimestel pärast seda, kui nad on Euroopa Liidus töötanud, kodumaale tagasi pöörduda ja neil peaks olema õigus kaasa võtta ka ähm, need õigused, mis nad on endale siin makseid tehes äh, saanud ja kui nad äh, ei saa seda nii-öelda pärandit endaga kaasa käia, siis nad on sunnitud jääma Euroopa Liitu nii et äh, sotsiaalkaitse on siin suure olulisusega. ja veel üks viimane märkus sanktsioonide kohta. loomulikult äh, tuleb ähm, tasustada inimesi positiivselt, kui nad äh, käituvad õigesti ja jällegi määrata sanktsioone siis, kui nad käituvad valesti. ja kui me tahame, et meie variandid töötaksid tõhusalt, peavad nendega kaasas käima alati ka sanktsioonid ja selged reeglid. see süsteem on alles väljatöötamisel, aga nii mitmeski küljest on see alles sellises eksperimentaalstaadiumis. Obrigada também i... E suur aitäh! nüüd annan sõna proua Kornelisele. jaa, just. suur aitäh! see õigustepõhine aspekt, raportöör rääkis sellest ja minu kolleeg proua Turunen seda ka juba käsitles mida me selle all mõtleme? mõtleme selle all põhimõtteliselt seda, et Euroopa Liit ei ole vaid majandusühendus, vaid see ühendab ka inimesi ning töötajate vaba liikumine on õigus, mida võib rikkuda või takistada ainult siis, kui see on absoluutselt vajalik. seega peaks tagama võrdsed tingimused kõigile, liikmesriigid ei peaks äh, üksteisega konkureerima äh, sotsiaalvaldkonna õiguste osas töötajate puhul, sest et ühtsel turul on nii ehk naa liikmesriikidel võimalusi mitmeid äh, üksteisega konkureerida, näiteks ähm, ettevõtete asukoht Äh, ja nii edasi, aga me peame tagama selle, et nad kuidagi ei konkureeriks siin äh, sotsiaalkaitse osas. väga oluline on rääkida ka üleminek-, või siin räägiti sellest, et tuleks äh, rääkida üleminekumeetmetest, minu arvates üldiselt need oma äh, kasulikkust äh, ei ole tõestanud ja mõningates liikmesriikides on see viinud väga karmi töötajate ekspluateerimiseni, lausa äh, orjuseni. esimene, esimesel mail äh, tuleb kaotada ära üleminekumeetmed kõikide nende riikide osas, kes liitusid või mis liitusid Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal aastal, Rumeenia, Bulgaaria osas on need endiselt alles minu oma kodumaal minu kõige suuremaks häbiks teatati alles sel nädalal, et äh, takistused rumeenlastele ja bulgaarlastele äh, Hollandis töötamiseks äh, suurenevad veelgi. on inimesi, on, kes on, kes käivad tööl Hollandis juba viis aastat, aga enam nad sinna tulla ei saa, sest et see on tehtud valitsuse poolt neile täiesti võimatuks ilmselt tulen välja muudatusettepanekuga ka täiskogu, täiskogul selles küsimuses. Horvaatia liitumine, see on kindlasti meie päevakorras järgmise aasta jooksul ja ma olen üsna veendunud, et mõned liikmesriigid, sealhulgas ka Holland, sisepoliitilistel populistlikel põhjustel nõuavad üleminekumeetmeid ka Horvaatia kodanikele ja see on täiesti naeruväärne. see on üleüldse naeruväärne, aga Horvaatias on vaid kolm miljonit elanikku, see on võrreldes, Horvaatia on võrreldes teiste hiljuti liitunud riikidega üsna rikas riik ja seega on selliste meetmete rakendamine veider nii et me peame tõesti nõukogu üles kutsuma mitte midagi sellist siin välja käima. samasooliste abielude äh, tunnustamine, siin kuulsin hääli selle kohta, et see oleks ju justkui subsidiaarsuse küsimus. tundub, et siin on vääriti äh, mõistmist, see ei tähenda, et äh, kõik liikmesriigid peavad nüüd äh, lubama samasooliste abielusid, see oleks muidugi tore, aga see tähendab, et nad peavad tunnustama neid äh, samasooliste abielusid, mis on sõlmitud liikmesriikides, kus selline võimalus on olemas. nii et kui näiteks Hollandi lesbipaar tahab kasutada oma liik-, töötajate õigustest tulenevat liikumisõigust, siis äh, teises riigis äh, on kohustus ka seda äh, staatust tunnustada. institutsioonid peavad tegelema teiste liikmesriikide kodanike diskrimineerimisega, teistes liikmesriikides Holland on väga negatiivseks näiteks äh, rumeenlaste, bulgaarlaste ja poolakate kohtlemise osas, kuigi neid nimetatakse kõiki poolakateks, ükskõik kust nad ka pärit ei oleks. tohutud stereotüübid on levinud ja Euroopa Liit on selliste teemadega piisavalt ei tegele ja sellepärast on meil ka muudatusettepanek number kuuskümmend kaheksa, loodan, et ka teised seda toetavad. E suur tänu! et see sõnavõtuvoor kokku võtta, siis on sõna proua Harkenil. suur aitäh! ma vabandan, et mind ei olnud ruumis siis, kui raportöör tutvustas, ma pidin olema teises komisjonis, kus oli ka vaja kodanikuõigustega tegeleda, aga igal juhul tahaksin tänada raportööri raporti eest ja mul oleks paar märkust ja ka küsimust. ma olen rohelistega mitmes punktis nõus, nad räägivad nii-öelda korralikust vabast liikumisest, nagu meie räägime ka korralikust tööst Nad kirjeldavad ka sotsiaalse dumpinguga seotud probleemidest, peame sellesse väga suure ettevaatusega suhtuma, mõnedel liikmesriikidel on see küsimus veel lahendamata. sattusin aga veidi segadusse selles osas, mida minu kolleeg ütles samasooliste abielude tunnustamise kohta riikides, kus samasoolisi abielusid ei lubata nii et see tähendab, et äh, samasoolised äh, abielus olevad inimesed, äh, kellel oma kodumaal, kes oma kodumaal on abiellunud, nemad oleksid paremas olukorras kui need liikmesriigi kodanikud, kus ei ole lubatud selliseid abielusid. võib-olla ei peaks rääkima abieludest, vaid ähm, tsiviilpartnerlusest võib-olla see on see vajalik paindlikkus, ma ei ole loomulikult ekspert, aga äh, kõik kindlasti on problemaatiline, kui teiste liikmesriikide kodanikel on äkki õigused, mida oma liikmesriikide kodanikel ei ole. siin on ka kutsekvalifikatsioonide tunnustamise alased muudatusettepanekud selles osas, kui tähtis see on vaba liikumise vaatenurgast ja üleminekumeetmetest, nendest on siin juba räägitud. siin on rida muudatusettepanekuid, mis üritavad kustutada igasugused viited sellele, et töötajad, kes on tulnud teistest liikmesriikidest, mõjutavad positiivselt vastuvõtva liikmesriigi majandust, aga mina mingisuguseid viiteid või selle, seda kustutamist kindlasti ei poolda aga siiski ülemineku meetmetega on nüüd nii, et kui liikmesriikidel on põhjusi neid ellu rakendada, siis me ei saa neid niimoodi julmalt hukka mõista. see võib-olla ei lähe kokku täielikult töötajate vaba liikumise põhimõttega ja eel-, eelistaksime, et selliseid üleminekumeetmeid ei oleks, aga ma ei ole ka sellega nõus, et me peaksime äh, täielikult need hukka mõistma. ja ei tahaks ka mingisuguseid viiteid sellele, et riigid, kus ei olnud üleminekumeetmeid, ei olnud mingisugust negatiivset mõju töötajate liikumisel. õiguste põhisus. lugesin väga ettevaatlikult siin seda muudatusettepanekut kakskümmend kuus, mis on roheliste oma Nad räägivad äh, töötajate vabast liikumisest kui põhiõigusest ja sellest, et on vaja õigustepõhist Euroopa Liidu lähenemist äh, tööjõu liikumisele. Äh, jah, aga jäägem siiski ettevaatlikuks, me ei taha mitte ainult töötajate vaba liikumist, vaid ka teenuste ja kaupade vaba liikumist ja kui võtta siin õigustepõhine lähenemine vaid töötajate vaba liikumise puhul, siis ähm, Äh, nõutakse võib-olla sama alust ka kaupade ja teenuste vabale liikumisele ja kui vaadata mõningaid Euroopa Kohtu kohtuasju, näiteks Lavalli kohtuasi, kus räägiti just nimelt töötajate vabast liikumisest ja õigusest äh, streikida ja nii edasi, siis kui üks liikumine on õigustepõhine siis äh, tekib ebavõrdsus kohtu silmis. ja kuidas töötajate vaba liikumine oleks mõjutanud Lavalli kohtuasja ilmselt negatiivselt? nii et loomulikult ma ei ole mingisugune ekspert selles valdkonnas, lihtsalt tõstatan mõningad äh, küsimused ja arvan, et seda teemat tuleb veel põhjalikult uurida. siin on äh, väga hea muudatusettepanek, mis nõuab tabeli koostamist erinevate takistuste kohta. see võimaldaks võrrelda seda, mis erinevates liikmesriikides toimub ja see oleks kasulik ka nendele kodanikele, kes soovivad ühest riigist teise liikuda. ma ei saa üldse aru muudatusettepanekust number viiskümmend kolm, mis räägib sotsiaalsetest probleemidest, mis tulenevad Euroopa Liidu laienemisest, ma ei, tõesti ei mõista, mida selle all mõeldakse ja lõpetuseks veel toetaksin neid muudatusettepanekuid, sealhulgas ka suulist muudatusettepanekut number üheksakümmend viis, kus räägitakse sellest, et komisjon peaks äh, rääkima ka töötajate vaba liikumise positiivsetest mõjudest, sest et nagu meie Roheliste fraktsiooni kolleegid on öelnud, siis ikka kuuleme ainult negatiivsetest mõjudest või vähemasti eeldatud eeldatavatest negatiivsetest mõjudest ehm, näit-, näiteks, et tõuseb järjest või tärkab järjest ksenofoobiani ja nii edasi, aitäh. Eh, eh, suur aitäh! tervitan siin ka ajakirjanike rühma, kes siin saalis viibib. Nemad on Extremadurast, Hispaaniast Nad on Portugali naabrid ja kuna mina olen portugallane, siis eh, neid ma siin tervitan, nad on kutsutud eh, siia meie, siia eh, Alonso Serkase poolt. nüüd annaksin sõna proua Essayale, teil on sõna, palun. suur tänu, tahtsin lihtsalt lühidalt kommenteerida seda, mida ütles proua Haakin ja jagan tema äh, arvamust roheliste muudatusettepaneku kohta, samasooliste abielude kohta. minu teada on neliteist riiki, kus on tsiviilpartnerlus ja siis neli või viis riiki, kus tõesti räägitakse äh, abieluseadusest, kus sugu kui sellist ei mainita. ja siis on kolm riiki, kus ei ole mitte mingit seadusandlust äh, samasooliste äh, paaride kohta. nii et see muudatusettepanek suure tõenäosusega soovib küll võrdset kohtlemist, aga tegelikult toob endaga kaasa ebavõrdse kohtlemise, nii et ma ei saa aru, et need paarid, mis tulevad äh, riikidest, kus seadusandlus on olemas, kuidas nad saaksid kõiki neid sotsiaalseid tagatisi riikides, kus sellist seadusandlust lihtsalt olemas polegi. nii et äh, tegemist on äh, tõesti küsimusega, mis langeb lähe, lähimuspõhimõtte alla ja ma toetan siin Rahvapartei lähenemist selles küsimuses. Então, acabamos esta ronda de intervenções. Eh, já vimos que há aqui diferentes. seega oleme lõpetanud eh, sõnavõtuvooru, nägime, et mõningates küsimustes on äh, üsna suured eriarvamused, eriti selles kõige viimases äh, samasooliste abielu küsimuses. tegemist on äh, tõesti olulise teemaga, töötajate vaba liikumine, nende sotsiaalkaitse ja seda olulisust näitavad ka erinevad muudatusettepanekud. kas meie kolleeg ähm, härra Ungureanu tahab veel lõpetuseks sõna võtta? ja võtta kokku terve arutelu, mis siin täna pärastlõunal aset leidis. kui nii, siis teil on sõna, palun. Teil on äh, lõpetamiseks sõnavõtt. Äh. suur aitäh! Äh, mulle avaldasid suuresti mulje, et need kommentaarid äh, ma tahaksin põhimõttelise avalduse teha, mis eh, minu arvates eh, puudutab eh, iga sõnavõttu, mida me kuulsime. see raport keskendub esmajoones liikuvusele see äh, raport puudutab töötajate vaba liikumist ning äh, Euroopa ülene probleem on töötajate vaba liikumine. miks on probleemiga tegemist? sellepärast, et äh, meil on endiselt veel tõkked töötajate vabale liikumisele. tegemist on skandaaliga ning roheliste kolleegid, kes mainisid rumeenlaste kogemust Hollandis, siis siin me ei saa rääkida ainult rumeenlastest. tegemist on suure probleemiga, mille me peame nüüd lahendama tõesti valitseb oht, et eh, me paneme siia raportisse sisse asju või menetlusi, mis tegelikult ei kuulu selle probleemi alla. me peame kõigepealt esmatähtsad asjad eh, ja probleemid ära lahendama, sest et vastasel korral äh, muudame me selle raporti millekski, mis on sotsiaalhoolekande doktriin äh, või äh, püüame ära teha nende kolleegide töö, kes äh, tegelevad pensioni ja muude küsimustega. ma mainin nüüd väga lühidalt mõne sõnaga neid küsimusi ja kommentaare, mis siin kõlasid, ma loomulikult kõike ei saa siin kommenteerida, aga teen oma parima, ülejäänud kommenteerin hiljem. Pra-, Starkvitšute rõhutas algusest peale selle raporti probleemi, nimelt tõkete probleemi ja seda, et need tõkked tuleks kõik eemaldada. ta mainis ka seda negatiivset mõju äh, äh mida töötajate vaba liikumine mõjutab koduriikidele ja ma olen temaga siinkohal täielikult nõus. Äh, me räägime siin äh, perekondadest, kes ei ela enam koos. Euroopa Liidus on väga palju peredraamasid, nende arv suureneb igapäevaselt ma arvan, et meie siin saame midagi selles küsimuses ära teha. proua Turunen. taaskord probleem, mis näib olevat eh, seotud eh, selle dokumendiga, aga minu arvates ei ole, nimelt eh, lähetatud töötajate küsimus. ma arvan, et see ei kuulu selle raporti reguleerimisalasse. meil on ka Euroopa Komisjoni teatis töötajate lähetamise kohta Eh, septembrikuust, eh, mis tähendab seda, eh, vabandust, mis tuleb välja septembrikuus ja see tähendab seda, et me ei saa selle küsimusega tegeleda enne, kui komisjonipoolne teatis välja tuleb. härra Koferati kommentaar. ma olen täielikult nõus, et elu ja töötingimused on midagi, mida ei saa ignoreerida kui keegi eh, teeb tööd mujal eh, kui oma koduriigis, eh, siis see inimene peab saama teha inimväärset tööd, ma olen täiesti nõus sellega, ma ei ole päris kindel, kas me pensionide küsimusega, selle väga keerulise küsimusega, mida pensionid endast kujutavad, saame tegeleda selle raporti raames, ma ei ole selles üldsegi mitte kindel. ma tänaksin ka proua Kornelisseni ma arvan, et õiguste põhine lähenemine, mis on suureks dilemmaks selles arutelus olnud, sai veidi selgust äh, proua Harkini sõnavõtu läbi. ma arvan, et äh, kui me sellele lähenemisele rõhume, äh, siis me satume õiguslikult väga keerulisse olukorda sest äh, need muudatused, mida me just arutasime, on vastuolulised õiguslikust aspektist lähtuvalt. ma olen äh, tänulik äh, ka tema sõnavõtus selle üle, et ta ütles tähelepanu sellele, et me peame tegelema ähm, Hollandi kavatsusega muuta juurdepääs Bulgaaria ja Rumeenia töötajatele veelgi keerulisemaks oma tööturule. tõesti äh,. Eh, lisaks sellele eh, Horvaatia saab olema meie järgmine eh, liikmesriik väga suure tõenäosusega ning oleks naeruväärne taaskord hakata samade probleemidega tegelema siis, kui Euroopa Liiduga liitub Horvaatia. ja ma nüüd lõpetan. ja tänan proua Harkinit tema poolsete kommentaaride eest Äh, ma mainin lühidalt tema viimast äh, märkust, äh, mis puudutab Euroopa Komisjoni kohustust avalikustada andmeid, mis peegeldaksid tegelikku statistilist olukorda selles osas, mis puudutab Ida-Euroopa töötajaid Lääne-Euroopas tegelikult on andmed juba olemas, need andmed avalikustatakse, avalikustati, aga võib-olla tuleb neid andmeid äh, ümber korraldada, reformuleerida, selleks, et neid oleks lihtsam lugeda. andmete hulk on muljetavaldav, tõesti on vastupidiselt sellele, äh, mida Äh, öeldakse Inglismaal või Portugalis või mujal, äh, et äh, väljaspoolt tulnud töötajad on kahjulikud majandustele, siis tegelik olukord on hoopis vastupidine. kui ma ei eksi, siis Ühendkuningriigis arvatakse, et võõrtöötajad panustavad ühe protsenti SKT-st. SKT seda näitajat kindlasti ei tohi tähelepanuta jätta ning proua Harkin, ma tooksin esile Iiri näite, mis on suurepärane näide Iirimaa võttis endale ette väga suure väljakutse, nad ei pannud äh, barjääre, ei tekitanud barjääre välistöötajatele ning äh, see otsus on osutunud väga edukaks. aitäh! Eh, e- tänan! oleme jõudnud oma aruteluga lõpusirgele ja tahaksin teada anda teile kahest küsimusest. järgmisel koosolekul, kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal mail räägime kompromissmuudatusettepanekutest ja me ette nähtud on, et see raport läheb äh, juuli täiskogule. ja tundub, et oleme päevakorraga ühele poole saanud. nii et seega siis äh, saame oma koosolekuga lõpetada. tuletan teile meelde, et homme kell, homme kell üheksa jätkame oma tööd ja homme ka hääletame. suur aitäh kõigile, suur aitäh ka tõlkidele!